Uh, dear members uh.... kallid uh, parlamendisaadikud, lugupeetud kõnelejad, mul on väga hea meel tervitada teid siin, me arutame täna inimõiguste teemat Ungaris, kohe vastan ka uh, protseduurilisele küsimusele. proua Olmajärv, no lihtsalt sissejuhatus ära lugupeetud kõnelejad, mul on väga hea meel teid tervitada siin kuulamisel inimõiguste kohta Ungaris, Taani, Kreeka ja horvaadi keelt kahjuks eh, ei ole meie eh, tõlkerežiimis täna, kuid ülejäänud keeled on kõik tagatud. Ehm, esimeste konverentsi otsustas eelmisel aastal Äh, suunata inimõiguste küsimused libekomisjonile esialgseks aruteluks ja mina libekomisjoni äh, esimehena tagan, et seda teemat ka käsitletakse meie komisjonis. koordinaatorid ja fraktsioonid otsustasid, et avaliku kuulamise korraldamine oleks hea, et eksperdid saaksid meile anda oma ülevaate äh, olukorrast Ung Ungaris. minu tähelepanu juhiti selliste teemadele nagu vabaühendused, ja uue seadusandluse mõju meediavabadusele. ma arvan, et meil on võimalus kõiki neid teemasid täna ka arutada ma pean ka teatama ühest muudatusest päevakavas. esimene kõneleja, härra Tamas Fritš, kes on Kodanikuühenduse Foorumi esindaja, ei saanud kahjuks täna siia tulla. tahtsin ka rõhutada, et kõnelejate nimekirjas leppisid kokku libe koordinaatorid. ma annan kõnelejatele umbes kümme minutit ja siis hakkame arutelu pidama. nagu ma aru saan, soovib Rahvapartei koordinaator proua Holmaier tõstatada äh, protseduurilise küsimuse, palun. tahtsin kodukorda puudutava küsimuse esitada sellepärast, et äh, ma leian, et siin on suur probleem selle kuulamise korraldamisega ja ka sellega, kuidas siin inimesi kokku kutsuti. ilmselgelt Rahvapartei ja ECR fraktsiooni õigusi rikuti. mõned päevad tagasi saime me teada, et härra Frits ei soovi tulla sellepärast, et ta lihtsalt ei, mitte sellepärast, et ta ei saaks tulla, vaid sellepärast, et tema leiab, et see kuulamine on tasakaalust täiesti väljas, ta oleks soovinud, et äh, veel mõne vabaühenduse esindaja oleks kutsutud, tegemist oleks olnud ühe uuringute instituut, instituudiga, aga sellele uuringuinstituudile öeldi, et nende esindajaid siia ei lubata, selle pärast et kuue ALDE roheliste ja ka sotsiaaldemokraatide nõunikud ei olnud valmis koordinaatorite ettepanekut muutma ja koordinaatorid eile ei suutnud minuga sellest rääkida minu arvates on tegemist täiesti uskumatu kuulamise korraldusega, et ainult ühe poole esindajad on kuulamisele kutsutud ja mul on selle kuulamisega teine probleem, nimelt praegusel hetkel käivad Ungaris kohtuprotsessid äh, ka ühe organisatsiooni vastu, mis on siia kutsutud, nii et praegusel hetkel me sekkume kohtumenetlusse. see on tõesti midagi väga ebatavalist ja tavaliselt sellist Äh, lähenemist ei kasutatu. muide, ükskõik ähm, kuidas me poliitilisi erinevaid äh, küsimusi äh, vaatame ja kas me leiame, et Ungaris, Rumeenias ja Tšehhis on asjad korras või mitte, siiski mina usun kohtute sõltumatusse ja sellepärast Rahvaparteil on nüüd väga raske Äh, olukord, eriti kuna koordinaatorid ei olnud valmis meiega rääkima, me eile palusime saada vastuseid oma küsimustele. kui juba räägitakse siin demokraatiast, siis tuleks tõesti ka demokraatiat siin parlamendis üleval hoida. härra esimees, ma tahaksin teiste fraktsioonide koordinaatoritelt äh, saada lubaduse, et tulevikus me peame kinni öö, äh, kodukorrast Rahvaparteil ja ECR fraktsioonil on õigus eh, lasta osaleda kolmel inimesel ja neid ei tohi lihtsalt maha suruda. kui me kogu aeg nõuame demokraatiat, siis tuleb seda, sellest demokraatiast kinni pidada ka siin parlamendis. ei saa olla nii, et eh, uuringute instituuti ei kutsuta siia kotta sellepärast, et mitte, et on mingid inimesed, kes nendega rääkida ei taha ja minu arvates on tõesti täiesti õudse olukorraga tegemist, suisa häbematu olukorraga. ja ma tahan saada nendele küsimustele vastust ja muidu Rahvapartei lihtsalt lahkub siit ruumist. aitäh, proua Holmeier mina saan asjast aru niimoodi, et ma väljendasin ennast väga selgelt, kui ma ütlesin, et kõik libe koordinaatorid leppisid kõnelejate nimekirjas kokku. see tähendab, et kõikidel libe koordinaatoritel oli see nimekiri juba enne olemas ja meil oli ka kohtumine, kus selles kokku lepiti demokraatlikult. nii et küsimus oli selles, et see lepe oli meil olemas, teie aga väljendasite muret selle üle, et Rahvapartei ei ole rahul Äh, praeguse nimekirjaga, teil on õigus seda teha ja teil on õigus ka mitte kuulamisel osaleda. ma äh, lõpetan oma sõnavõtu ära, siis annan kohe sõna nendele, kes soovivad. vastan äh, Rahvapartei protseduurilisele küsimusele nii et ähm, rahvaparteil on täielik õigus mitte osaleda, kuid demokraatlik otsus, mille kõik koordinaatorid vastu võtsid, pandi ka kirja ja see tähendab, et me saame kuulamisega edasi minna, sellepärast et meil oli demokraatlik otsus. vastan ainult proua Holmaierile, palun natuke kannatage. kui me hakkame siin arutama koordinaatorite teemal, siis ma kordan lihtsalt üle selle otsuse, mille koordinaatorid vastu võtsid. koordinaatorid otsustasid kuulamise korraldada demokraatlikult. nüüd ma luban Rahvaparteil teha seda, mida nad soovivad, nad ei pea siin osalema, kui nad ei taha. see on täiesti vastuvõetav. kuid äh, me tegime demokraatliku otsuse äh, kuulamine korraldada ja seega me peaksime selle kuulamisega läbi viima. rahvapartei ja ICR võivad mitte osaleda, kui nad tahavad, kuid hea küll. härra Kõikhoop, kas te võiksite pisut kannatada, ma lõpetan. nii et sellel alusel võib kuulamine toimuda, kui teised kolleegid soovivad äh, esitada samuti protseduurilisi küsimusi, siis nad võivad seda teha, kuid minu otsus esimehena on see, et me võime äh, liibe koordinaatorite otsusele tuginedes äh, kuulamise läbi viia, sest seal olid esindatud kõik poliitilised fraktsioonid. kuulamist kantakse üle ka internetis ja inimestel on vaja teada, milline see otsus oli. härra Kööp, palun, teil on võimalus teha oma märkus nüüd. ja palun piirduge ühe minutiga. see on ainult protseduuriline märkus. härra Kõrgup, ma tahtsin lihtsalt äh, tugineda õiguslikule alusele, ülejäänud arutelu mind ei huvita. mind, ma olen väga teadlik sellest, et teine punkt, millele proua Holmeier viitas, mis puudutab õiguslik, ähm, õiguslikku menetlust, Äh, mis äh, puudutab siia kutsutud inimesi, on käimas, mina ei teadnud sellest midagi, kuid äh, ma olen väga ärevil ja ma arvan, et me peaksime kõik olema ärevil, sellepärast et siin on võimalus koht Liidu ähm, pädevusest mööda minna, tegemist on ikkagi avaliku kuulamisega ja ähm, kui meil on mingisuguseid tõendeid või nimetage seda, kuidas te tahate, äh, avalikkusele, mis mõjutab avalikkust ja öö, äh, ka kohtumenetlust, siis äh, mina tean oma taustast lähtuvalt, et äh, sellistes olukordades on väga äh, ettevaatlik vaja olla. ma tahaksin seega selgitust paluda, sellepärast et ma ei taha midagi mõjutada üheski suunas, mis võib juriidilisest aspektist omada tagajärgi. ma olen lihtsalt juriidilisest aspektist lähtuvalt kuulamise mõju pärast mures. aitäh, ma olen valmis äh, minema edasi kuulamisega sellest õiguslikust alusest lähtuvalt. Äh, palun järgmine kõneleja. Äh, jah, me saime aru, ma ei hakka midagi üle kordama. proua Vikström räägib üks äh, kutsutud külalisi otsustas mitte tulla eile. rahvapartei asend-, ta soovis asendada seda vabaühendust kahe teise vabaühendusega. loomulikult oli meil juba koordinaatorite kokkulepe, täiesti üksmeelne kokkulepe ja selles osales ka Rahvapartei. nii et äh, nii kiire aja jooksul ei olnud veel võimalik meil sellise muudatusega leppida. Nad oleksid võinud selle äh, vabaühenduse asendada ühe teise vabaühendusega, kuid mitte kahe vabaühendusega ja mul on väga kahju, et meie komisjon ja meie koda nüüd jääb äh, avalikkuse äh, silmis äh, nagu laste liivakastiks ja ma ei taha seda, me tahame, et kuulamisega mindaks edasi nagu kokku lepitud. aitäh, proua Vikström meil on veel kolm protseduurilist märkust. ma nüüd sulgen selle kõnelejate nimele ja härra Kirek, proua Intvelt ja siis tuleme tagasi proua Holmaier juurde, kes saab viimase märkuse teha. vabandust, härra Kirek, enne kui te rääkima hakkate, see puudutab siis protseduurilisi märkusi. kas ka teie soovite te protseduurilist märkust teha? nii, nüüd on see kõnelejate nimekiri suletud, palun, härra Kirg. aitäh, härra esimees, ma tahtsin veel kord äh, öelda seda, et me tulime ju kokku siia selleks, et rääkida inimõiguste olukorrast Ungaris ja mitte sellest, milline on demokraatia olukord Ungaris. siin on väga suur vahe vahel. Need, kes siin sõna võtavad, peaksid rääkima sellest, kas võimulolijad kuritarvitavad võimu või mitte. mitte keegi ei taha siin äh, hakata kahtlema selles, et äh, valitsusel on demokraatlik mandaat, et valitsuse selja taga on enamus valijatest. ja sellepärast tuleb äh, proua Hoolmeieri märkusi tõsiselt võtta, olen temaga solidaarne, kui me räägime siin sellest küsimusest, siis me ei tohiks lihtsalt suurt osa selle riigi avalikust arvamusest lihtsalt äh, ignoreerida, nendest reeglitest tuleb kinni pidada. aitäh, aitäh, et pidasite äh, ajast kinni, palun, Sofi Intvelt, palun. jah, teen lühidalt, esimees Rahvapartei ja ECR ütlevad muidugi täiesti õigustatult, et me peame kindlatest menetlusreeglitest kinni püüdama siin kojas ja me peame tagama, et kõikide hääl on kuuldav. ma tahaksin, et nad oleksid sama kriitilised ka siis, kui vabaühendusi ahistatakse, kui inimesi vallandatakse, kui meediasurve on mõnes riigis väga suur, ma tahaksin, et Rahvapartei oleks natuke kriitilisem ka teistes aspektides. esimees ütleb, et tegemist ei olnud protseduurilise märkusega kuid noh, siin on võimalik tõlgendada erinevalt. ja nüüd äh, viimane äh, kõneleja. Äh, ähm, enne viimast kõnelejat saab proua Lunatšik sõna, loodan, et see on protseduuriline märkus. aitäh, ütleb proua Lunatšik. ka mina tahaksin üle korrata, et otsus selle kuulamise kohta oli järgnes äh, arutelule ja resolutsioonidele, mis meil siin parlamendis oli vastu võetud ja äh, selles otsustas, selles kok-, leppisid kokku kõik koordinaatorid, et ähm, kõnelejate paneel on selline, nagu ta on. ma tahtsin öelda, et äh, need inimesed, ähm, keda rohelised ja kuue tahtsid siia tuua, ei saanud siia tulla, sest nende kandidatuur lükati tagasi. nii et Äh, tegelikult vist ei olnud tegelikult paremat ja parema ja vasakpoolsete vastase vastasseisuga, vaid äh, lepiti kokku ühiselt ning äh, mina olen ka parlamendi juhatuses ja me ähm, leppisime seal kokku koos Rahvapartei ja ECR-iga, et tulevad sellised inimesed, nagu nad tulevad. mul on väga kahju, et härra Fritš ei tule, sest ta ütles, et ta ei taha siia tulla, mul on sellest väga kahju. mul oleks ka väga kahju, kui Rahvapartei ja ECR siit ruumist lahkuksid, sellepärast et tegemist oli koordinaatori ühise otsusega. nii et palun, peame sellest üksmeelest kinni. ja lõpuks saab sõna uuesti proua Holmajärv minu arvates on väga põnev see, et siin äh, räägitakse midagi, mis pole üldse tõsi, ma ei öelnud ju, et peatage see kuulamine, ma lihtsalt ütlesin, et kuulamine toimub ja et see kuulamine ei ole tasakaalus ja et see ei ole kodukorraga kooskõlas. ma ei ole mitte sõnagagi maininud seda, et me peaksime kuulamise lõpetama. ja kallis Sofi Infeld, ma ei ole ka öelnud, et me ei peaks ära kuulama neid, kes on siia tulnud, ma lihtsalt ütlesin, et see kuulamine ei ole tasakaalus ja ka proua Fikstromiga ma kahjuks ei ole nõus see ei olnud Rahvapartei nõue, vaid see oli vabaühenduste nõue. Nemad ütlesid, et nemad soovivad siia tulla kahekesi ja selle soovi edastasime meie teiste fraktsioonide nõunikele, sest see kiri, mis tuleks nüüd siis tõesti kõikidele edastada, härra Fritsi kirjas ei ole kirjas, et ta ei saa tulla, vaid seal on kirjas, et ta ei tule sellepärast, et see kuulamine ei ole tasakaalus ja ainult seda tahtsin siin välja tuua, see ei ole mitte mingi põhjus hakata siin mingeid äh, süüdistusi Rahvapartei suunas tegema, sest meie ei, tõesti võitlesime selle kuulamise eest, me olime nõus selle kuulamisega, aga ma tõesti loodan, et te sama innukalt ka Tšehhi ja Rumeenia puhul äh, sarnase kuulamise korraldajate koordinaatorite puhul mulle on jäänud mulje, et seal nad nii väga ei soovi kuulamist, seal on nad rahul kirjakesega Rumeenia valitsuselt see tähendab seda, et ma lihtsalt nõuan, et kuulamine oleks tasakaalus selleks, et meid ei süüdistaks selles, et me liigume ainult ühes või teises suunas. me peame li-, li-, kõikides liikmesriikides inimõiguste olukorda vaatama. ja teine punkt, mida ma ütlesin, oli, et kui on käimas kohtumenetlus, siis on tõesti väga problemaatiline kaasata see kohtumenetlus meie kuulamisse või sellest üldse rääkida. see oli tegelikult ainus, mida ma ütlesin. nii et ma arvan, et see ei ole mitte mingi põhjus siin hakata mingeid süüdistusi Rahvapartei suunas loopima me ei ole kordagi öelnud, et see kuulamine ei peaks toimuma, mitte kunagi ei ole me seda öelnud okay,. aitäh, proua Holmeier. andsin teile laialdase võimaluse selgitada Rahvapartei seisukohta. seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat neliteist aga oli üksmeelne koordinaatorite kokkulepe olemas ja muidugi on teil Rahvapartei nimel täiesti õigustatud võimalus väljendada neid murepunkte, mis te tegite Te e, ütlesite meile täna selgituseks, et Rahvapartei ei soovi osaleda, ECR ja härra Köökhaup selle märkuse osas olen valmis võtma ise vastutuse, kuid me oleksime pidanud seda enne kaaluma, nii et olen valmis siin vastutuse võtma kaks sisulist äh, märkust, mis siin olid. rahvapartei peab ise vastutuse võtma nüüd kuulamisel osalemise osas ja äh, ülejäänud kuulamine peab siiski toimuma vastavalt libe koordinaatorite otsusele, mis võeti vastu seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat neliteist, nii et me läheme kuulamisega edasi. ja esimene kõneleja on proua Muura, kes on Okotar Alapitvani esindaja. kõigepealt äh, on teil äh, kümme minutit äh, ja siis läheme edasi. palun, aitäh, aitäh, et te mind siia kutsusite, siia kuulamisele. nagu öeldi, siis mina esindan ähm, Ungari vabaühendust ja me soovime siin arutada viimase aasta vastuolulisi sündmusi. kui me vaatame viimastele aastatele tagasi, siis me näeme, et pärast umbes kümne aasta stabiilsust, siis viimase kahe-kolme aasta jooksul on toimunud järsud muutused ja ebakindlus on tabanud vabaühenduste sektorit Ungaris. vabaühendused ei ole enam kindlad oma tuleviku suhtes ega võimaluste suhtes edasi töötada. Need muudatused toimusid välismõjude tõttu, õigus, keskkonna muut-, muutumine ja rahastuskeskkonna muutumine, nagu te teate, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses võeti vastu uus seadus, mis tekitas vabaühendustele raskusi ja neil oli raske kohaneda uute nõudmistega, samuti suurendas see vabaühenduste halduskoormust ja bürokraatlikke nõudmisi ja samas äh, varem kättesaadavad äh, rahastusallikad kas kadusid täielikult või raha jaotamist muudeti totaalselt võrreldes eelneva olukorraga. ma ei hakka ütlema, et kõik need muudatused on olnud vabaühenduste kahjuks, kuid kõik see toimus väga lühikese aja jooksul ja meil ei olnud mingisugust toetust ega abi. vabaühendustel oli väga raske uue olukorraga kohene, kohaneda ja äh, vabaühendustele jäi äh, vabaühendused jäid tõelisse meeleheitesse ja isolatsiooni. see viis aga olukorrani, kus vabaühendused äh, elavad päev, üks päev korraga, neil ei ole võimalik strateegiaid planeerida. viimast kümnendite tulemused on ohus, kogenud töötajad lahkuvad Ungari vabasektorist ja ei ole võimalust ka välja koolitada uusi inimesi. traditsioonilised ähm, äh, kaitsekanalid nagu petitsioonid või ümarlauad muutusid mõttetuks, äh, kuivõrd poliitikud ei soovinud Äh, sellega tegeleda, samuti ei saa vabaühendused enam äh, teatud teenuseid, sest läbi suurte äh, riigistamiste, nagu näiteks hariduse või sotsiaalteenuste riigistamise, ei ole vabaühendustel enam võimalik nendes protsessides osaleda. nii et kokkuvõtlikult Äh, on vabaühenduste töökeskkond ja üldine äh, äh, arusaam muutunud võrreldes varasema olukorraga ja sellel taustal on Euroopa Euroopa Norra äh, grant hakanud siis tööle kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses. nagu te teate, on Euroopa Liidu Norra grant osa äh, suuremast ähm, äh, mehhanismist, mis tagab Norra, Islandi ja Liechtensteini abi vähem arenenud riikidele Euroopa Liidus selle äh, rahastusmehhanismi peamiseks eesmärgiks on suurendada, on vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke lõhesid Euroopas. Need riigid, kus abiprogramm toimib, antakse abi vabaühendustele ja kodanikuühiskonnale. ja Ungaris on ähm, vabaühenduste toet-, toetus äh, vähem kui kümme protsenti kogu Ungarile ette nähtud ähm, grandirahastusest ko-, üleüldine eesmärk ähm, Norra Grandi rahastusmehhanismi puhul on tugevdada kodanike ühiskonda nii, et kod-, ähm, vabaühendused saaksid paremini toeta demokraatiat ja säästlikku arengut. doonorid on ise nendes eesmärkides kokku leppinud koostöös äh, kasusaajate riikide ja Euroopa Komisjoniga Ähm, äh, vabaühenduste rahastamist äh, juhendab äh, sõltumatute organisatsioonide konsortsium ja need ähm, osalejad valis välja finantsmehhanismi amet Brüsselis. see koosneb äh, sõltumatutest riikidest. Ungaris äh, koosneb konsortsium minu organisatsioonist ja me teistest organisatsioonidest ja me toetame seitset teemade rühma. Äh, selles lepiti kokku kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja nüüd oleme kaks pakkumiste vooru läbi viinud toetades kahtsada seitsekümmend vabaühendust ja veebruari lõpuks on ette nähtud ähm, ja on ette nähtud kolmas pakkumiste voor, mille käigus kavatsetakse toetada umbes sada kolmekümmet vabaühendust. kõik see toimub tänu äh, EA Norra grandile, mis äh, toetab tuhandeid marginaliseeritud inimesi Ungaris, kes kuuluvad marginaliseeritud inimrühmadesse nagu näiteks äh, roomad, äh, kodutud, vaesed, erinevad äh, vähemused ja nii edasi. programmi kohta on võimalik rohkem lugeda ka programmi internetileheküljel. see abiprogramm on muutunud viimase aasta jooksul vastuolu objektiks. kõigepealt alustati meediakampaaniat Äh, selle programmi vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui avaldati artikleid nädalaajakirjas, kus väideti, et vabaühendus on seotud äh, opositsiooniparteidega ning et äh, eriti LNP-ga ning seda rahastab Soros läbi avatud fondi. kuid äh, Äh, tõelised rünnakud algasid äh, aprillis eelmisel aastal, kui härra Janos Lazar, äh, peaministri kabineti juhataja, teatas, et ta kirjutas Norra osapoolele teatades poliitilisest mõjust vabaühenduste rahastamisele kuid see kampaania, mis tookord käivitati, siin peab ütlema, et äh, vabaühenduste fondi poole ei ole kunagi äh, valitsus otseselt pöördunud ja äh, kunagi ei ole saanud ka Vabaduste Fond äh, küsimust selle kohta, kuidas raha jaotamine toimub. valitsus ei ole kunagi otseselt kritiseerinud ühtegi teemat, mis neile võiks mureks olla. seega see meediakampaania muutus kiiresti eriti äh, erinevate ametite kontrollimiseks läbi õiguslike meetmete, selleks et ähm, algatada menetlus Vabaühenduste Fondi ja selle töötajate vastu, kõik see on toimunud äh, väga hirmutaval moel, peamiseks toimijaks siin oli valitsuse kontrolliamet, mis algatas menetluse mis jätkus kogu eelmise aasta suve ja seda ilma igasuguse juriidilise aluseta või jurisdiktsioonilise pädevuseta. selle üle väljendasid muret doonorid ja nad e, kordasid pidevalt üle, et e, ei, rahvusvahelised lepped ega e, Ungari seadusandlus ei anna kontrolliametile mingisugust jurisdiktsiooni vabaühenduste fondi üle peagi äh, juba enne seda, kui mingisugune, äh, mingisuguseid järeldusi tehti Kontrolliametis või ametivõimude poolt, äh, ähm, sekkusid valitsuse liikmed, mingisugust seega süütuse eeldust siin ei olnud ning äh, esitati kriminaalsüüdistus, see lõppes kaheksandal septembril täieliku politseireidiga, kui meie äh, bürood ja äh, ka töötajate kodud otsiti läbi ja võeti ära nende dokumendid ja arvutid vastuseks siis äh, juriidilisele menetlusele. Ähm, praegu on kriminaalmenetlus käimas, teada on, keda kahtlustatakse ja süüdistatakse, aga mingisuguseid äh, organisatsioone ega inimesi seoses Norra äh, fondiga ei ole süüdistatud. minu ega minu äh, kolleegide juurde poole ei ole politsei pöördunud pärast septembrikuud. kogu selle küsimuse keskses, keskmes on äh, valitsuse kontrolliameti äh, menetlus. Äh, oktoobris avaldasid nad oma raporti, kus korrati üle kriminaalsüüdistused vara ebaseaduslikus omandamises, kuid selles neljakümne leheküljeses raportis, mis on kõigile kättesaadav, ei ole mingisuguseid tõendeid, mis neid väiteid toetaksid, seal on ainult üldised äh, väited. pärast seda on meediakampaania pisut maha rahunenud, kuid see ei tähenda, et kõik oleks veel läbi. Äh, hiljutised äh, sündmused näitavad seda, püüan nüüd kokku võtta, nii et kogu see lugu jätkub, me ei tea, kuidas see lõpeb, kuid äh, see kõik on pannud vabaühendusi Ungaris tundma, et kui nad võtavad sõna äh, haavatavate ühiskonnagruppide nimel, siis hakatakse neid mudaga loopima kärpima, käivitatakse haldusmenetlus nende vastu ja püütakse neid igamoodi, igat moodi hirmutada, saates sõnumi Ungari vabaühendustele eh, selle kohta, mis on sobiv vabaühenduste tegevuseks ja mis mitte nüüd äh, ei ole meil võimalik ja siia alla kuuluvad ka näiteks inimõigused ja nende kaitsmine. kogu selle protsessi jooksul on ähm, valitsus välja toonud kolmteist vabaühendust, kes nende meelest on problemaatilised või opos-, opositsioonilised, need on kolmteist ähm, äh, vabaühendust kuuekümnest tuhandest vabaühendusest, kes aktiivselt Ungaris tegutsevad. kui valitsustel on probleem näiteks mingi vabaühendusega, mis äh, täiesti seaduslikult tegutseb, riik riigis, siis on tal probleem kõikide vabaühendustega. see, siin ei ole mingisugust võimalust valida vabaühendusi, mis on halvad või head, mis on vastuvõetavad või äh, mitte vastuvõetavad. ja sellega tahaksin ka oma sõnavõttu lõpetada, aitäh! aitäh! aitäh! järgmine kõneleja on ajakirjanik ja toimetaja Attila Mong ja tal on ka Äh, esitlus siin, PowerPointi esitlus. aitäh! aitäh, et mind kutsusite, olen ajakirjanik, äh, uuriv ajakirjanik, töötan ühe vabaühenduse jaoks äh, ja neli aastat tagasi see loodi just sellele olukorrale vastuseks, mis praegusel hetkel Ungaris toimub. peale selle töötan ka ühes meedia mõttekojas ja mina oma sõnavõtus tahan välja tuua selle, mis toimub Ungari meedias, mis on täiesti enneolemata mõne, enneolematu Euroopa Liidus. meil on selline pehme tsensuur sisse viidud ja mina ütleks, et praegune valitsus kasutab tehnikat meedia vastu, mida on siiamaani nähtud ainult äh, kas autoritaarsetes või poolautoritaarsetes riikides valitsus võitleb meedia sõltumatuse ja mitmekesisuse vastu ja see võitlus on süstemaatiline, seda tahaksin just oma sõnavõtus välja tuua. ja süstemaatiline on see sellepärast, et see ei ole juhuslik, peaminister ise on öelnud oma arvamuse Rumeenias, Transilvaanias eelmisel aastal, kus ta rääkis sellest, et ta on loomas äh, mitteliberaalset riiki, kus demokraatlikud väärtused äh, et neid peavad sõltuma, et neid peavad mõjutama ka äh, rahvuslikud huvid, ehk et rahvuslikud huvid on kõige tähtsamad ja siis tuleb muu ja ta tõi ka näiteid Türgist ning Venemaalt äh, ja et need riigid pidid olema nii-öelda eeskujuks Ungarile ja et nende jälgedes peaks ka Ungari käima see, mis toimub Ungari meedias, ei ole mitte midagi uut, see sai alguse kahe tuhande kümnendal aastal. Te kindlasti mäletate seda meediaseaduse vastuvõtmist, meil oli suur poliitiline arutelu ka Euroopa Liidus selle üle. meediaseadusandlus minu arvates äh, lõi raamistiku sellele, mis pärast seda on järgnenud. Äh, loodi õiguslik raamistik äh, aga veel tähtsam on kõik see, mis süstemaatiliselt on pärast seda toimunud. on tegemist täiesti erakordse äh, riigimeedia äh, siirdega olnud. tavaliselt on niimoodi, et riigimeediast saab vaba äh, erasektori meedia, meil on olnud täpselt vastupidine protsess, ehk et erasektori meedia on viidud Riigikontrolli alla ja kui vaadata uudiseid avalik-õiguslikust ringhäälikust, siis see tihti on sarnane Põhja-Koreale. toon teile siin näite, tegemist on majandusanalüütikuga siin pildi peal, tegemist on avalik-õigusliku uudistekanaliga ja siin on kirjas äh, teed, kuidas rohkem arengut ja äh, kuidas paremat arengut tagada ja SKT-d suurendada. see on siis analüütik, kes töötab avalik-õiguslikus meedias, seal on kirjas rohkem palkasid, te võite rohkem kulutada, kui teil on rohkem raha. avalik-õiguslik meedia ei ole Ungaris kunagi olnud sõltumatu, ta on alati olnud poliitilise surve all isegi enne seda, kui praegune valitsus võimule tuli, aga see, mis praegusel hetkel on see, et ainult üks partei mõjutab kõike ja avalik-õiguslik ringhääling lihtsalt äh, on valitsuse tallalakkujaks ja edastab tema propagandat. ja avalik-õiguslik ringhääling mängib väga tähtsat rolli ka Ungari turul siin on näha seda täiesti astronoomilist eelarvet, mis on avalik-õiguslikul ringhäälingul. kui me võrdleme seda teise ja äh, suuruselt teise ja kolmanda kommertskanaliga. Ungari maksumaksjad kulutavad üüratu summa raha avaliku-õigusliku ringhäälingu toetamisega, aga see ei kujuta endast üldse mitte avaliku sektori meediat Euroopa Liidu standardite järgi ja see valitsuse mõju on väga palju moonutanud ka meedia ja reklaamiturgu. parim näide on eelmisest aastast, mis juhtus Ungari reklaamituruga. Äh, näete, siin on meediamaksu sisseviimisega tegemist, see oli tõesti suunatud ühe kommertskanali vastu, see on äh, kõige suurem kommertskanal Ungaris ja see diagramm siin näitab, et kaheksakümmend protsenti reklaami äh, tuludest läks ühele kanalile, nii et tõesti kõik on suunatud ainult ühe kanali toetamisele ja samal ajal äh, riik sai väga palju tuhu, tulu meedia maksust üle kolmekümne miljoni euro miks see üks kanal on välja valitud, mis kannatab nii palju, see, tegemist on RTL-iga ja see kanal keskendub nüüd üha rohkem poliitilistele küsimustele, ta on oma profiili muutnud ja nüüd ta tõesti uurib valitsuse korruptsioonijuhtumeid ja see slaid siin näitab ka ühte väga tuntud juhtumit, kus äh, üks äh, Ungari ministritest äh, loopis raha tuulde äh, ümber maailma ringi äh, reisides, nii et tõesti tegemist on väga tähtsate poliitiliste korruptsioonijuhtumitega. TV2 on teine konkurent vabal turul, mis on äh, valitsusel lähedal seisvate ärimeeste kätes, näitan ka seda slaidi siin, ja nende uudised on pigem kollased ja see on pilt ka nüüd sellest äh, äh, uudistekanalist ja te näete, et nad absoluutselt ei ürita RTL-iga konkureerida, vaid pigem on keskendunud kollastele uudistele. samal ajal turg on moonutatud ka muudel viisidel. meediafirmad, mis on valitsusele lähedal äh,, mängivad väga suurt rolli Ungari meediaturul ja tihti meediaettevõtted kuuluvad äh, valitsusele lähedal seisvatele ärimeestele. ja riik äh, reklaami tellijana mängib suurt rolli ja tulu teenivad just need ettevõtted, mis on äh, valitsusele looja, lojaalsed. me räägime siin pehmest tsensuurist nii et äh, valitsus kasutab oma võimu selleks, et meediat juhtida. meil on kolm suurt ajalehte, mis on valitsusele väga lähedal seisvad ja siin on näha, äh, kui suurt rolli mängib siit riigi poolt tellitud reklaam nende reklaamituludest. meil on tõesti ajalehti, mille põhiliseks sissetulekuallikaks on riigi poolt tellitud reklaam. nelikümmend protsenti umbes tuleb riigilt äh, raha valitsusel lähedal seisvate ajalehtede poole HVG on ainus või kõige suurem aja, nädalaleht, mis on pigem läänemaailmale lähedal ja nende puhul ainult neli protsenti reklaamituludest tuleb riigi käest veel üks tähtis juhtum eelmisest aastast, mis näitab, et siin tõesti ka otseselt sekkutakse uudiste tootmisse. üks suuremaid tegijaid on origo.hu me-, internetiplatvorm ja sealne peatoimetaja ja üks tähtsam uurivaid ajakirjanikke kõrvaldati lihtsalt, nad asendati teiste ajakirjanike ja toimetajatega see tähendab seda, et teised ajakirjanikud ja toimetajad, kes olid eelmistele juhtidele lojaalsed, lahkusid sealt. tegemist on ilmselge juhtumiga poliitilisest sekkumist ja see platvorm kuulub nüüd kõige suuremale telekomi ettevõttele, mille omanikuks on Deutsche Telekom ja isegi see ettevõte pidi lihtsalt alla vanduma poliitilise sekkumise pärast ja pidi teatud toimetajad lihtsalt lahti laskma mõned äh, näited siit, numbrid näitavad, et ajakirjanikud Ungaris räägivad sellest, et ajakirjandusvabaduse olukord on äh, halvenenud, siin on äh, skeem selle kohta, kuidas hinnatakse ajakirjandusvabadust Ungaris. ühest kümneni on see skaala, te näete, et äh, kurv on langev ja üha rohkem rohkem ajakirjanikke räägivad, et poliitilise surve tähtsus on üha suuremaks muutunud, nii et äh, üle poole Ungari ajakirjanikest äh, osalesid ja siin on kirjas, et äh, poliitiline surve on nii tähtis, et see tõesti meediavabadust mõjutab. mina töötan uurivat ajakirjandust esindava vabaühendusega ja ka meie, meid rünnati selle vabaühenduste rünnaku kaudu. see on tõesti ka enneolematu Euroopa Liidus, et äh, hakatakse lihtsalt äh, kinni panema kodanikuühenduste ja vabaühenduste suud. suur tänu, et te mind täna siia kutsusite ja et ma saan seda arutelu siin kommenteerida. minu organisatsiooni pole mitte kunagi kutsutud Ungari parlamenti selleks, et rääkida äh, Äh, kodanikuvabaduste eest võitlevate organisatsioonide probleemidest. ma olen väga tänulik, et ma sain täna siia tulla, sest Ungari parlament ilmselgelt pole huvitatud meie probleemidest. aitäh! Thank you very much and now we are going to listen to Miss suur aitäh ja nüüd kuulame proua Barbara Tšernusakovat ja tema on siis Amnesty Internationali rahvusvahelisest sekretäriaadist. jah, aitäh, lugupeetud eesistuja. ma loodan, et ka mikrofon töötab. mina töötan uurijana Amnesty Internationali Ungaris ja ma tahaksin rääkida natukene laiemalt inimõiguste olukorrast Ungaris eh, minevikus viimaste aastate jooksul ja tahaksin samuti peatuda mõningatele teemadel, mis on eh, seotud sellega, miks see küsimus on oluline Euroopa Liidu jaoks. tõstataksin mõned küsimused eh, seoses Euroopa Liidu vastuste ja institutsioonidega. esmalt, Ungari on olnud inimõiguste olukorra tõttu radaril juba mõned aastad. see hakkas pihta kaks tuhat kümme, kui viidi sisse seadusandlusi ja meetmeid, mis sekkusid inimõigustesse algusest peale on Euroopa Liit pööranud tähelepanu neile arengutele, oli mure, et, et võib tekkida probleeme põhiseadusega ning samuti Euroopa Liidu seadusega. Euroopa Liidu seaduseks sellepärast, et Euroopas on Euroopa Liidu inimõiguste konventsioon ning äh, see kuulub Euroopa Liidu äh, seaduse põhimõtete hulka ning äh, see on väga oluline enne kui edasi lähen, tahaksin rääkida neist meetmetest, millele Amnesty International on kaks tuhat kümnendast aastast peale silma peal hoidnud ja mis Ungari valitsus on võtnud, on mõjutanud erinevaid inimõiguste valdkondi, muuhulgas sõnavabadust, haavatavate rühmade, muuhulgas kodutute kaitset ning vähemusi, eriti eh, romisid ning eh, ZTV-rühma. E, nii et tahaksin rääkida natukene kahe tuhande neljateistkümnenda aasta olukorrast ning vabaühenduste küsimust, mida mainiti ka eelmistes sõnavõttudes. kogu problemaatika hakkas pihta kõrgel tasemel valitsusametnike sõnavõttudest Äh, kus käsitleti vabaühenduste äh, liikmeid äh, välishuvide esindajatena Ungaris ning aktivistidena. Neile sõnavõttudele järgnesid peatselt meetmed, viidi auditid läbi nendes vabaühendustes ning järgnesid ka kriminaalkaebused vabaühenduste vastu ning ka politsei reidid detsembris ja mida mainiti eelmises sõnavõtus miks me peame poliitilisi avaldusi, avaldusi probleemiks äh, äh, inimõigustes, seda seetõttu, et meil on ju ühinemisvabadus ning äh, poliitilised avaldused, mis nimetavad ja toovad välja vabaühendusi kui välishuvide esindajaid, siis sellega piiratakse sõnavabadust. nii et need on põhjused, miks see on problemaatiline ning samuti need auditid mis viiakse läbi vabaühendustes, need on problemaatilised. Pole kindel, kas esimene, eelmine kõneleja mainis järgmist, aga Ungari nelja vabaühenduse audit, mis läbi viidi, võib viia selleni, et nende äh, maksumaksja numbrid äh, külmutatakse, see tähendab seda, et lihtsalt nende töö lõpetatakse see on väga tõsine meede, eh, mis valitsus võib võtta vabaühenduste ning sõnavabaduse vastu. oluline on välja tuua, et need vabaühendused elavad praegu sellises eh, õhkkonnas või siis tegutsevad sellises keerukas õhkkonnas. aga tuleb ütelda, et need meetmed ei puuduta mitte ainult vabaühendusi, mis, millele eh, üle neid auditeid läbi viiakse, aga ka laiemalt puudutab see tegelikult kodanikuühiskonda ja seda, kuidas kodanikuühiskond Äh, tegutseb riigis ja see jahutab kodanikuühiskonda ning vabaühendused näiteks on mures Norra fondide äh, kasutamise pärast, sellepärast et äh, seda on häbistatud auditite, poliitiliste avalduste tõttu ning samuti seetõttu, et politsei on käinud vabaühenduste peakontorites ja see on päris ebaharilik. samuti on oluline välja tuua see, et kõik see ei toimu mitte isoleeritult, on ka olnud teisi meetmeid, mis valitsus võttis, äh, on võtnud alates kahe tuhande kümnendast aastast peale. võttes arvesse, et aega on mul vähe, siis üritan äh, lühidalt kõigil sellel peatuda. kaks tuhat kolmteist valitsus, kaks tuhat kaksteist valitsus hakkas võtma meetmeid kodutute vastu, kaks tuhat kaksteist üritati kriminaliseerida kodutust aga põhiseaduslik kohus selle peatas küll, aga kaksteist kolmteist viidi see uuesti sisse äh, valitsuse dekreediga, mis lubas äh, omavalitsustel keelustada äh, avalikus ruumis väljas magamuse. kaks tuhat neliteist võeti vastu seadus religioonide kohta, registreeriti erinevad religioossed rühmitused ja nõuti kõikidelt neilt rühmitustelt uut registreerimist. tingimused olid päris karmid. see jõudis välja Euroopa Inimõiguste Kohtusse ning Euroopa Liidu Inimõiguste Kohus leidis, et selline sekkumine oli ebaproportsionaalne ja sellega rikuti Euroopa Liidu konventsiooni. viidi sisse kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist põhiseaduslikke muudatusi ja see jällegi äh, tekitas muret põhiõiguste ja vabaduste osas. Äh, sellega õõnestati samuti diskrimineerimisvastast äh, raamistikku, sellepärast et osad õigused, mis olid otseselt välja toodud põhiseaduses, neid mõjutati, juurdepääs näiteks abordile, mis samuti on Äh, mida samuti üritati põhiseadusega piirata ja lisaks sellele äh, eluaegse vanglakaristuse äh, osas oli teatud arenguid. viimane asi, mida tahaksin mainida, puudutas muutusi sõnavabaduse ümber, seadusandlus meedia ümber alates kahe tuhande kümnendast aastast, ma arvan, et üks hilisemaid sõnavõtte peatub sellel pikemalt, aga see, siin ei ole tegemist mitte ainult seadusandlike äh, Äh, muudatustega, vaid ka mm, äh, õigusloomuliste muudatustega näiteks äh, maksuvaldkonnas ja seega, seeläbi piirati sõnavabadust. lühidalt, kuidas on Euroopa Liit reageerinud Euroopa Parlament on äh, silma peal hoidnud äh, olukorral, teinud seda regulaarselt, väljastanud äh, terve rea resolutsioone meediaseadusandluse, põhiseaduse kohta ning ka kohtusüsteemi sõltumatuse kohta, nii et on vaadatud õigusriigi küsimusi ning samuti põhiseadusliku kohtu pädevuse kohta ning korraldati samuti tänane kuulamine on alustatud eh, inimõiguste, eh, on alustatud eh, rikkumismenetlust, aga näiteks andmekaitse vali, volinik oma mandaadi lõpus alustas rikkumismenetlust ning Ungari kaotas selle kaks tuhat kolmteist lõpus. ja veel üks rikkumismenetlus kohtunike pensioniõiguste vallas tahaksin rõhutada, et on oluline see, et komisjon endiselt hoiaks silma peal inimõiguste olukorral Ungaris ja võtaks meetmeid, aga võib-olla mitte ainult läbi rikkumismenetluste, vaid teeks seda samuti õigusriigi äh, tugevdamise raamistiku siseselt, see võimaldab samuti äh, komisjonil äh, siis lahendada õigusriigiga tekkinud probleeme liikmesriikides lõpetuseks tahaksin äh, kommenteerida ka Euroopa Liidu Nõukogu tegevust, sellepärast et äh, ka Euroopa Liidu Nõukogu peaks nõukogu siseselt dialoogi edendama ning äh, tagama õigusriigi Euroopa Liidus. siiani seda vahendit ei ole väga palju kasutatud inimõiguste osas ning oluline on, et nõukogu hakkaks seda tegema. nii et see on ka põhjuseks, miks ma ei tahtnud rääkida mitte ainult sõnavabadusest ja liitumisvabadusest, vaid kui vaadata kogu seda pilti üldiselt, siis te näete, et see pilt on suhteliselt äh, murettekitav ning võib-olla üksikute teemade väljatoomisest ei piisa, võib-olla Euroopa Liit peaks üritama äh, vaadata seda laiemalt. Euroopa Liit peaks ise äh, üritama saada äh, rohkem selgust selles, milline on Euroopa Liidu enda sisene äh, inimõiguste strateegia. suur aitäh! aitäh, et äh, nii lühidalt tegite ja jätate aega piisavalt ka aruteluks ning küsimusteks. järgmiseks proua Ann Veber, kes on inimõiguste äh, voliniku nõustaja Euroopa Nõukogus. jah, aitäh, hea meelega täna jagan teiega mõtteid ja arvamusi peamiste äh, väljakutsete kohta Ungaris seoses inimõigustega, nagu te teate, Euro-, Euroopa Nõukogu äh, volinik inimõiguste küsimuses kuueteistkümnendal detsembril avaldas raporti, äh, mis põhineb tema eelmise aasta juuli visiidil Ungarisse raportis keskendutakse kolmele peamisele teemale, meediavabadus, võitlus diskrimineerimise sallimatuse vastu ning kinni, ning sisserändajate, põgenike, varjupaiga taotlejate inimõigused. tahaksin mainida, et raporti avaldamisest peale oleme me saanud eh, ka Ungari võimude kommentaarid selle kohta. Need samuti avaldati meie veebilehel koos raportiga ja me loodame, et see võiks olla alguseks äh, jätkuvale dialoogile nende teemade osas, mis raportis välja on toodud. raport äh, samuti tõlgiti ning peatselt saab olema kättesaadav ka ungari keeles. lühidalt siis, mis selles raportis on? me tervitame mõningaid positiivseid äh, aspekte, muuhulgas seda, et ajakirjandusseadusandluses on olukord paremaks läinud, pärast seda, kui kaks tuhat kümme piiravad meetmed võeti, oleme me välja toonud ka mõned murepunktid ja alustaksin mõningatest peamistest väljakutsetest ajakirjandusvabaduse osas. juba eelmised kõnelejad on neid ka maininud, volinik tunneb muret selle pärast, et ajakirjanduse osas Ungaris ei ole Ähm, õiget raamistikku ja palju on poliitilist survet, on mõningad äh, sätted, mis kehtestavad väga karmid äh, karistused, see piirab äh, ajakirjandusvabadust ning sunnib ajakirjandust ennast tsenseerima ajakirjanduse nõukogu pädevus ja äh, ka kontroll äh, ning äh, suutmatus tegutseda on problemaatilised meie meelest. on võetud erinevaid meetmeid nagu maksud reklaamituludele, piirangud poliitilisele reklaamile ning samuti soov sisse viia internetimaks. see ettepanek küll võeti lõpuks tagasi, kõik see on piiranud ajakirjanduse pluralismi Ungaris siin äh, me äh, töötasime välja ka konkreetseid soovitusi. raportis samuti käsitletakse sallimatuse vastast võitlust, äh, selle probleemi, nähtavaks probleemiks on välisriikidest pärit äärmuslaste vangistamine ning samuti me teame, et erakondade liikmed kasutavad Ungaris antisemiitlikku ja immigrantide vastu suunatud retoorikat ning me nõuame siis, et Ungaris võideldakse hallimatuse ja diskrimineerimise vastu äh, resoluutsemalt ning äh, samuti äh, karistatakse rikkumisi ning kehtestatakse õiglased sanktsioonid üksikisikute ja rühmade vastu, kes rassis, rassismi, rassistlikke või muid vägivaldseid äh, tegusid saadavad korda äh, õigusriigi ning demokraatia vastu. võitlus igat liiki diskriminatsiooni vastu on samuti üks asi, mida on vaja tugevdada, romide juurdepääs haridusele, äh, e-, elukohtadele ning töökohtadele vajab parandamist me toetame muudatust äh, Ungari haridusseadusesse, mis kiideti heaks äh, kuueteistkümnendal detsembris ja mis äh, minu teada jõustus esimesel jaanuaril sellel aastal. sellega võimaldatakse valitsusel viia sisse erandeid diskrimineerimise keelustamise kohta ning see toob endaga kaasa seaduslikult võimaliku segregatsiooni hariduses see on jällegi vastuolus Euroopa mm, vastava direktiiviga. muidugi mõista siin raportis ei olnud võimalik kõiki teemasid käsitleda e, seoses inimõiguste olukorraga Ungaris, aga ma tahtsin viidata sellele, et ka Euroopa Komisjoni äh, delegatsioon äh, viibis Ungaris eelmisel aastal ning äh, avaldab peatselt raporti vihast põhjendatud kuritegude kohta vihakõnede vastu, romide vastu ja nii edasi. samuti on vaja kiireloomulisi edusamme selleks, et tagada puuetega inimeste õigused. Ungari Äh, külastades viibisime volinikega äh, asutustes, kus sada üheksakümmend isikut, kellel oli psühholoogilisi puudeid, äh, siis elasid ning paljud neist ei oleks pidanud üldse selles asutuses olema. peamiseks voliniku soovituseks siinkohal oli see, et võimud ei tohiks saata puuetega inimesi niivõrd suurtesse asutustesse ja peaksid vältima äh, uute asutuste avamist, isegi kui need on väiksemad. aga tuleks äh, pigem eelistada individualiseeritud äh, tervishoiuteenuseid sellisel juhul. Euroopa Liidu vahendite kasutamise kava Äh, kasutas siis Euroopa Liidu vahendeid uute asutuste mm, äh, ehitamiseks, sellest on loobutud, nüüd kasutatakse äh, riiklikke vahendeid ning seda ÜRO puuetega inimeste komitee samuti on kritiseerinud. paljud on järel Äh, paljud inimesed, kellel on hooldajad, äh, nende puhul tihtilugu otsuseid ei langetata vastavalt inimõiguste standarditele. samuti äh, tahaksin rääkida arengutest LGTB inimeste õiguste kaitsel, seoses ka Kreibradiga Budapestis ning seoses osalejate turvalisuse tagamisega. endiselt oli vaja politsei eskorti siin ja veel üks teema, mida lühidalt käsitleti enne, kodutud. volinik väljendas muret seoses sellega, et meetmed äh, on võetud äh, väljas magamise keelustamiseks ning keelustatud on ajutiste varjupaikade äh, iseehitamine ning on samuti üritatud kriminaliseerida kodutust ta pöördus Ungari võimude poole, nõudis seadusandluse muutmist ning nõudis, et uuritakse neid juhtumeid, kui inimestel muid lahendusi ei ole olnud. Ungari ülemkohus eile tuli välja otsusega, mille kohaselt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ministeeriumi dekreet Budapestis äh, kodutud äh, väljas magamise kohta on tegelikult äh, seadusandluse vastane veel varjupaigataotlejate pikk kinnipidamine, hoolimata sellest, et kaks tuhat kolmteist teatud õigusloomulisi parandusi tehti ligi, ligi kakskümmend kolm protsenti varjupaigataotlejatest endiselt oli kinni peetud voliniku külastuse ajal. varjupaigataotlejate hulk on oluliselt kasvanud ning kinnipidamisasutuste suutlikkus on ületatud me oleme pakkunud äh, välja, et tuleks alternatiive kinnipidamisele kasutada ning äh, tuleks parandada ka varjupaiga taotlemise süsteemi, sellepärast et praegu lähtub see äh, suvalisusest tihti. ning samuti oktoobri on meil arvamus, mille kohaselt praegune kinnipidamissüsteem ei ole tõhus nüüd, mis puudutab äh, varjupaikade taotlejaid perekondi ja lapsi, siis volinik äh, kutsub üles praegu kehtivat äh, seadusandlust tühistama siin ning nemad ei peaks kinnipidamise alla käima. lõpetuseks tahaksin rääkida Ungari jõupingutust võidelda kodakondsusetuse vastu. on olemas seadusi, mis keelustavad ebaseaduslikult Ungaris elada ning äh, taotleda kodakondsust, ka see on äh, põhimõtete vastane ning sellise sätte peaks äh, kaotama. aga seda ei, ja ning see on praegu põhiseaduslikus kohtus ka arutelul. ja lõpetuseks tahaksin veel peatuda mõningatel trendidel, mida enne ka on, mainiti muuhulgas puudutab see õigusriigist kinnipidamist Ungaris see küsimus puudutab erinevaid institutsioonide sõltumatust, mis mängivad olulist äh, rolli äh, kontrollisüsteemis siseriiklikult. mis puudutab äh, maksubaasi erosiooni, siis on valitsus piiranud ajakirjandust, see on olukorda Mm, hullemaks muutnud, me näeme, et väga palju on kasutatud eh, stigmatiseerivat eh, retoorikat vabaühenduste vastu. Eh, ohus on samuti ajakirjanduse mm, pluralism ning see on murettekitav. Need teemad on sellised, mille osas on vaja silma peal hoida toimuval ka teie komisjonil ja me loodame, et meie dialoog neis küsimustes jätkub. suur aitäh! Thank you very much. Thank you very much and now give the floor. aitäh, nüüd saab sõna viimane kõneleja härra Zoltan Kovač, kes on Ungari valitsuse rahvusvaheline eestkõneleja, palun härra Kovač. aitäh, esimees, olin kõhklev äh, keele suhtes mõttes äh, ma kavatsen edasi rääkida ungari keeles. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Aitäh, et äh, mulle sõna andsid, härra esimees, äh, tahaksin öelda, et kõhklesin siin keelevaliku osas, et et äh, anda vastus äh, siin tõstatatud küsimustele, sest äh, palju võib tekkida küsimusi selliste kuulamiste käigus. mina, mind siia kutsuti ja tulin siia ja mul tuleb üks võrdlus pähe siin, ma loodan, et see ei solva kedagi, siin on nagu mingi seebiooper, mis toimub juba viis aastat ja ei, näitlejad ega stsenaristid ei tea, millest äh, me rääkida, millest nad rääkida tahavad. me tahame millestki rääkida, aga me ei räägi mitte millestki, meil on äh, arvamused ja väited, ma arvan, et siin olukorras on väga raske viia läbi mõtestatud dialoogi, dialoogi, kus äh, kõigile oleks tagatud, et nad ka ära kuulatakse ma arvan, et et siin tuleb mõelda ka kõige selle tagajärgedele ja selle üle arutada. kahe tuhande kümnendal aastal, kui oli moodustatud valitsus pärast valimisi, siis ütles valitsus, et palju oli asju, mis oli tollal riigis halvasti. viimase viie aasta jooksul on valitsus just tegelenud nende probleemide lahendamisega ja me tahame jõuda tõeliste tulemusteni. väga raske on korraldada arutelu sellistes tingimustes. alates kahe tuhande kümnenda aasta sügisest on valitsus keskendunud väga keeruliste ülesannete lahendamisele. nii et meil ei ole mingisugust Äh, võimalust arutelu pidada, sest teised poliitilised osapooled ei soovi osaleda. nii et sellises äh, keskkonnas on äh, näidatud näpuga, avaldatud tugevaid seisukohti, kuid siin võib kasutada isegi sõna valetamine. nii et sellises äh, olukorras on väga raske arutada faktide üle. ma arvan, et sellised algatused on lootusetud. Mm, kümne minuti jooksul ei ole mul mingit võimalust vastata faktidele tuginedes või juriidilisest plaanist lähtuvalt nendele süüdistustele, mida siin on äh, esitatud. neli inimest võtsid enne mind sõna. neli inimest äh, viitasid äh, teemadele, sündmustele, mida on juba mitmel korral erinevates kohtades arutatud. see on väga väsitav, ma pean ütlema. ja selline arutelu ei oma ka mingit perspektiivi, kui lähtutakse ainult ühest seisukohast, ainult ühel seisukohal on tähtsust, meie võime ükskõik, äh, mida me tahame, aga meile ei pöörata tähelepanu. näiteks äh, seaduste muutmine Äh, mille valitsus algatas. meil ei ole mõtet äh, sellest üldse rääkida, me oleme oma argumente esitanud täiesti kasutult ja oleme kasutult korranud üle, et kõik need läbivaatamised, kõik Euroopa institutsioonid on juba pikka aega lähtunud ainult argumentidest, mis ei ole õiged ja me tunneme, et siin on ka väga tugev emotsionaalne mõõde ja erapoolik mõõde, mis äh, arutelu juhib. me oleme nüüd kuulnud, kuulanud nelikümmend minutit ettekandeid, väga raske on sellele kõigele vastata. niisiis, äh, kõigepealt äh, Keskkonna Sihtasutus ja proua Veronika Moora, kes seda esindab, need ehm, ehm, me räägime riigist, kus on üle kaheksakümne tuhande vabaühenduse. Ungari valitsus äh, on astunud poleemikasse umbes kaheteistkümnega nendest, aga see ei saa ju, siis ei saa ju öelda, et kõik vabaühendused on raskustes ja ei saa oma tööd teha me teame, et kõik äh, rahastusvahendid on vabaühendustele kättesaadavad ja rahastusprobleemid puudutavad null koma kahteteist protsenti kõikidest vabaühendustest. seega äh, meie lihtsalt rakendame seadusi, kodanikuühiskond nõuab vastuseid äh, poliitikutelt ja kui meie nõuame omakorda kodanikuühiskonnalt, et nad äh, seadustes kinni peaksid, siis ma arvan, et kõik tahavad seda, et seaduseid rakendatakse korrektselt. meil on probleem nende käputäie äh, vabaühendustega, kuid mingisugust probleemi meil kodanikuühiskonnaga ei ole, me ei, me teeme koostööd teiste äh, Ähm, äh, organisatsioonidega. näiteks äh, Šveitsi sihtasutusega on meil väga hea öö, äh, koostöö härra Attila Mong äh, süüdistas meid juba tuhandendat korda samades asjades, kuid äh, minu vastused ei huvita kedagi, sellepärast et siin on poliitiliselt motiveeritud sõnavõtud, mis äh, lõpevad täielike valesti tõlgendamistega. Amnesty International mul mm, tahaksin küsida, miks nad ei olnud kohal kahe tuhande kuuendal aastal äh, Ungaris, kui oli tõelisi inimõiguste rikkumisi, mida ei olnud enne Euroopa Liidus nähtud. meil on tõesti siin erinevad mõõdupuud Euroopa Liidus äh, juba mõne aasta jooksul kasutusel olnud ja kahe tuhande kümnendast aastast peale räägitakse tõelisest inimõiguste muut-, olukorra muutumisest, aga näitajad, millega vabaühendused välja tulevad, seda ei kinnita. Euroopa Nõukogu ja raport, me oleme sellest palju rääkinud, tegemist on äh, väga hea näitega sellest, kuidas erinevad äh, uuringud, mis on viimaste aastate jooksul läbi viidud ja neile antud vastused, kõike seda ei ole arvesse võetud, näiteks meediaseadus, põhiseadus, kodutute probleem juba neli aastat äh, tegeletakse nende probleemidega ja nüüd on meil esimest korda tuhandeid ööbimispaiku mõeldud kodututele ja keegi ei räägi nendest Ungari jõupingutustest, mis on lõppenud sellega, et meil on nüüd kodututele mõeldud varjupaigad olemas, mis on ka kõige paremini korraldatud kodutute varjupaigasüsteem Euroopa Liidus ja ma võin siin välja tuua veel erinevaid arvamusi, mida siin nimetati, nagu oleks tegemist tõeliste faktidega, aga kahjuks ma ei saa, mul ei ole seda kõike teha, sest mul ei ole piisavalt aega. kuid äh, meil ei ole seega võimalik tõelist dialoogi käivitada, sellepärast et et äh, aeg või kõnelejad ei luba lihtsalt läbi viia tõelist arutelu. viimastel aastatel oleme teinud jõupingutusi selleks, et iga arutelu Euroopa institutsioonides tugineks faktidele ja ka õiguslikule alusele. enamikul juhtudest oleme selliste aruteludega ka väga edukalt lõpule jõudnud, rahumeelselt, kuid äh, ikka ja jälle püütakse poliitilise äh, surve survena, eh, mida avaldatakse Ungari valitsusele neid eh, arutelusid taaskäivitada, aga meil on vaja, et sellised arutelud toimuksid konkreetses juriidilises raamistikus, meil on vaja juriidilisi argumente ja fakte. kõik need foorumid Euroopa Euroopas peaksid keskenduma palju tõsisematele probleemidele, tõepoolest on terve rida teemasid äh,, mida varjutatakse aruteludega nagu see, mida me siin praegu peame. meil on probleem äh, näiteks majandus, majandusega või terrorismiohuga Euroopas, me võiksime kõigest sellest rääkida, kuid selle asemel, et neid küsimusi lahata, avame ikka ja jälle sellesama arutelu, millest mitte midagi huvitavat ei tulene. see oli kõik minu poolt ja olen valmis vastama teie küsimustele aitäh, härra Kovatš, aitäh äh, ka nende nõuannete eest. nüüd äh, hakkame arutelu pidama ja kuulame ära huviga küsimused. selleks, et tagada poliitilist tasakaalu arutelus, saavad äh, koordinaatorid kõigepealt sõna ja peaaegu kõik äh, parlamendiliikmed soovivad sõna saada, olge kannatlikud, kõigil on võimalus äh, kommenteerida ja küsimusi esitada, püüdke äh, kahest minutist kinni pidada, see jätab kõikidele kolleegidele võimaluse sõna võtta. nii et alustame koordinaatoritega, selleks et saavutada kohe alguses poliitiline tasakaal, kuivõrd tegemist on küllalt tundliku kuulamisega. anna kohe sõna äh, Rahvaparteile, proua Monika Holmajärv, palun. kolleegid, palun hoidke kahe minuti piirist kinni. kõigepealt suur tänu aitäh kõigile, kes siin kuulamisel osalevad. ja suur tänu selle eest, et te oma arvamusi avaldasite. mul on paar konkreetset küsimust. kõigepealt proua Moora, mul on teile küsimus, et milliseid konkreetseid etteheiteid teile tehakse ja kas on mingi kohtumenetlus tulemas või käimas nende etteheidete pärast, sest informatsioon, mida meile edastati, oli see, et te äh, väärkasutasite raha, mis oli teile usaldatud, nii et me sooviksime selle kohta rohkem selgitusi saada. teiseks oleksin tahtnud teada saada, kuidas neid äh, läbiotsimisi teie äh, büroodes läbi viidi sest tavaliselt on see tavaline, et kui on kahtlused, siis ka läbiotsimisi viiakse läbi. Äh, nii et tahaksin täpselt teada, et kirjeldage kohe nüüd isiklikult, kuidas see toimus. siis härra Mond, teie rääkisite poliitilisest survest. kas te võiksite täpselt öelda, kuidas see poliitiline surve teie arvates välja näeb ja, ja kuidas see mõjutab siis tööd? ja härra Kovatš, teile on mul ka küsimus, kas te oleksite valmis Ungari poolt äh, vastama küsimustele, äh, eriti kuna siin oli probleeme selle kuulamise tasakaaluga et mis nende läbiotsitud vabaühenduste puhul oli süüdistuste põhjuseks, et ja et kas seda süüdistust siis ka ametlikult äh, äh, tehakse, et te tõesti ka konkreetselt need faktid nende süüdistuste puhul välja tooksite. ja inimõiguste voliniku esindajal on mul küsimus, kas äh, tulevikus on ette nähtud läbirääkimisi Ungariga inimõiguste osas, just et neid küsimusi ka tõstatada. mind häiris see, et siin räägiti küsimustest, mis on problemaatilised ka teistes riikides, et näiteks vaimse puudega inimesed, kus neid hoitakse äh,, Äh, kuidas nendega käitutakse. eile härra Timmermansiga arutasime me ka seda küsimust ja see ei ole problemaatiline mitte ainult Ungaris, vaid ka teistes liikmesriikides. nii et tõesti, inimõiguste osas on meil siin problemaatilisi küsimusi mitte ainult Ungari puhul. nii et kas teie leiate, et siin on tõesti puuetega inimeste olukord eriti õudne või ühiskonna äärealadel olevate inimeste olukord eriti õudne või et te võtsite sõna lihtsalt selleks, et vaadata seda kui nii-öelda kaasavat äh, protsessi? aitäh, järgmisena Birgit Sippel, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, härra esimees mina olen enda käest siin kogu aeg küsinud, et kas me arutelu alguses tõesti pidasime arutelu kodukorra üle või et tegemist oli hoopis poliitilise avaldusega, mis siin tehti sest Rahvapartei tegelikult ei ole siit lahkunud, vaid tegid seda alles paar minutit tagasi. meil on nüüd väga vähe küsimusi, vähe, väga vähe aega äh, küsimusi esitada. härra Kovatš, teie küsisite, et kas me soovime ikka veel rääkida Ungarist, see ei ole üldse meie otsus, teie ja Orbani valitsus on tegelikult hoolitsenud selle eest, et tegelikult ei ole mõtet sellest olukorrast rääkida härra Kovatš, kui te kurdate ja teil on tõesti õigus seda teha, et esimese neljakümne minuti jooksul kuulsime me väga vähe fakte, väga palju emotsionaalseid sõnavõtte, siis tegelikult teie oma sõnavõtu esimese paari minuti jooksul andsite ka oma panuse sellele emotsionaalsusele. proua Moura, teie juba oma sissejuhatavas sõnavõtus väga põhjalikult rääkisite kuidas vabaühenduste äh, töö on muutunud, kuidas nende tööd on mõjutatud, kas te võiksite rääkida täpselt, mis igapäevaelus on muutunud ja kas see tõesti mõjutab teie tööd nii palju, et te võtate vähem inimesi tööle või otse vastupidi, et äh, äkki on nüüd paljudel inimestel siiski motivatsioon ühineda teie vabaühendusega? ja meie jaoks on väga tähtis ka see, et äh, kui te saaksite midagi soovida, kas teil on mingeid soove või ka soovitusi selle kohta, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid, eriti nõukogu ja komisjon, peaksid äh, selles olukorras käituma? ja teine küsimus on mul ka veel proua Weberile nõukogust, Euroopa Nõukogust. me peame ikka ja jälle kuulama neid kahtlust äratavaid populistlikke avaldusi Fideszi juhtkonnalt, nagu näiteks Viktor Orbani vastus Charlie Hebdo atentaadi kohta, kus ta ütles, et majanduslik äh, migratsioon ja atentaatide oht äh, on omavahel seotud. kuidas teie seda retoorilist, retoorika teravnemist hindate, sest tegelikult ju äh, Äh, siin tehakse propagandat vähemuste vastu. ja mida ütleb teie kogemus, mida saavad Euroopa institutsioonid teha selleks, et äh, nende arengute vastu võidelda? Uh, um, aitäh, Birgit, tegemist äh, on muidugi üsna tavapärase märkusega, kuid ähm, palun pidage kõne ajast kinni seitseteist inimest soovib veel kõnet, palun härra Kõkop, aitäh. ma tahtsin äh, küsida midagi härra Kovatšilt, kuid enne kui ma seda teen, tahtsin üle korrata oma seisukoha, et äh, Euroopa Komisjon on Euroopa aluslepingute valvur ja mitte Euroopa Parlament ja meie ütleme alati, et Euroopa Komisjon on see institutsioon, mis peab valvama põhiõiguste rikkumise ja õigusrikkumiste üle liikumisriikides ja ma toetan seda täielikult. ma tean, et Euroopa Komisjon ka olukorda jälgib tähelepanelikult, see on oluline. härra Kovatš, tahtsin küsida enam-vähem faktilise küsimuse teie käest. milline on Ungaris toimuv protsess ähm, vabaühenduste registreerimiseks, kas te võiksite mulle öelda äh, Mm, midagi nende vabaühenduste kohta, te ütlesite, et neid on väga palju ja siis mainisid ka äh, ühte äh, väiksemat gruppi, vabaühendusi, kellega on probleeme ja mil määral on see äh, sellel problemaatil-, nendel problemaatilistel suhetel nende väheste vabaühendustega seos poliitilise agitatsiooni või finants Äh, suhtega, kas ähm, demokraatia algusest peale on vabaühenduste arv kasvanud Ungaris? aitäh, kuue nimel saab sõna Martin Anderson, palun. aitäh, ma tahtsin tänada kõiki paneliste esimees vabandab. ja annab sõna Aldele, palun, Celia. vabandust, Alde jäi vahele, väga vabandan, palun, Celia Vikström. esimees vabandab ka Martin, et aitäh, ütleb proua Vikström. Ehm, härra Kovatš Äh, me tervitame teid siin Euroopa Parlamendis, kuid ma tahaksin teile siiski meelde tuletada aluslepingu teist artiklit, see on väga heaks lähtepunktiks teie ja meie jaoks. Te peaksite mõtlema selle üle, kuidas te meie poole pöördute valitud Euroopa Parlamendi saadikute poole, kui te siin komisjonis olete ja ütlete meile, et tegemist on seebi ooperiga, see on vastuvõetamatu. teiseks, kas te tõesti tahate, et et äh, Euroopa Parlament lõpetaks inimõiguste kaitsmise. kas äh, mitte ei ole keeruline olla osa konspiratsioonist Euroopas, mida juhivad Euroopa Kohus, parlament, komisjon, äh, Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjon, kas me oleme siis kõik valet kasutajad või kas siiski on midagi kõigest sellest, mida me ütleme, ka tõene? ma arvan, et väga hea oleks, kui te saaksite seda selgitada nendes kriitikanooltes, mida kõik Euroopa organisatsioonid väljendavad, peavad ju, peab ju midagi tõest olema. kodutute küsimus, ma olen täiesti nõus teiega, ma kiidan ka seda, et eh, Ungari on väga palju ära teinud kõige eh, haavatavamate inimeste kaitsmiseks, kuid kas samal ajal oli siis vaja kodutuid kriminaliseerida? kas ei ole mitte eh, liialdus suruda nendele inimestele, kes on kõige haavatavamad, kes magavad tänavatel peale veel saja euroseid trahve. isegi Ungari valitsuses ei ole äh, järjekindlust. me oleme väga suurtest probleemidest kuulnud täna, mis on seotud vabaühenduste ja meediaga, kuid äh, kõik äh, liikmesriigid seisavad silmitsi erinevate probleemidega ja meil peaks olema mehhanism, mis seirab pidevalt Äh, põhiõigustest kinnipidamist liikmesriikides ning peaks äh, ka midagi tegema sellisel juhul, kui seda ei tehta. kas teie oleksite nõus sellega, et Euroopa Liidul võiks olla mingisugune, mingisugused Kopenhaageni kriteeriumid või komisjon, mis seiraks kõik äh, kõiki liikmesriike. kas te oleksite sellega nõus, niimoodi ei tõstetaks kogu aeg teie koduriiki esile, vaid Ehm, jälgitakse kõikides liikmesriikides toimuvat. Ehm, see oli väga eh, hea arutelu ja ma loodan, et teie käest saada ka siiraid vastuseid. aitäh, järgmiseks saab sõna Martin Anderson kuue nimel. aitäh, ehm, mul on hea meel, et eh, Alde tahtis sõna saada ja tahtsin tänada kõiki teie, kõiki paneliste sõnavõttude eest, tahaksin toetada seda, mida ütles eelkõneleja seebi ooperi kohta, sest äh, mina leian, et mina ei osale mingisuguses seebi ooperis siin täna, kuid äh, vastuseks teie välja toodud murepunktidele tahtsin äh, rääkides sellest, millele viitas Neil Musniak, inimõiguste volinik ja mm, mida ta mm, tõi välja oma raportis, millest ka täna räägiti. ma tahtsin keskenduda sellele, millest ta rääkis seoses diskrimineerimise ja sallimatusega. härra Kovatš, kas te arvate, et ka tema osaleb Seebi ooperis? ma olen kindel, et te seda teete. seksuaalvähemused. olen teinud koostööd nende inimestega töötavate organisatsioonidega ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ütles Euroopa Inimõiguste Kohus, et ähm, homoseksuaalsete inimeste veretoonlus, toonluse keelamine oli ebaseaduslik ning äh, Euroopa inimõiguseid puudutavad kohtuotsused, neid ei ole täidetud Ungaris ja kas te arvate siis ka, et Euroopa Inimõiguste Kohas on osa Seebi ooperist, Nils Müsniak ütles, et erinevad rühmad on suunanud tegevuse romade vastu Ungaris, kas te võiksite öelda, mis on tehtud selles suhtes ära ja äh, mida on tehtud nende vaba äh, ühenduste kaitsmiseks, kes tegelevad äh, romadega ja kelle, keda on samuti rünnatud. samuti on, on süüdistatud naisi selles, et nad on langenud seksuaalrünnakute ohvriks ja ma tahaksin teada, mida valitsus on teinud ära selleks, et Äh, neid süüdistusi tõrjuda. ja ma arvan, et äh, parlamendisaadikutena peame esitama küsimuse, et kui olukord Ungaris äh, oleks olnud selline ka varem, kas siis oleks Ungari saanud liituda Euroopa Liiduga, kas Kopenhaageni kriteeriumi oleks saanud täita? Äh, võttes arvesse seda, mida Nils Müsnik ütles ja võttes arvesse seda, mida me panelistidelt täna kuulsime, ma arvan, et äh, vabaühendused peavad olema väga mures selle pärast, mis Ungaris toimub. aitäh, äh, enne kui Judith Sargentini saab sõna roheliste nimel, siis ütlen, et ma tean, et te tahate kohe vastuseid kuulda, sest tegemist on väga tõsiste küsimustega kuid nüüd saate ühe minuti jooksul oma tõsiseid küsimusi ka esitada, aga me peame jätma kõnelejale aega ka vastamiseks. nii et Judith Sargentini, palun. aitäh, ma arvan, et Euroopa Parlament püüab aidata Euroopa Komisjonil üle saada Kopenhaageni dilemmast. meil on olnud arutelusid aastate jooksul äh, Ehm, kus äh, Euroopa Parlament on palunud artikkel kahest lähtuvaid raporteid äh, Ungari kohta ja õigusriigi põhimõtete täitmise kohta ja me loodame, et artikkel seitsme menetlus, äh, ähm, me vaatame, et artikkel seitsme menetlus, menetlus kahjuks ei toimi meie oleme tegelikult põhiõiguste kaitsjad Euroopas siin parlamendis ja me peaksime mm, üle saama sellest häbelikkusest, et ei ole viisakas rääkida erinevatest riikidest eraldi. meil oli täiskogul hiljuti arutelu põgenike tagasisaatmise kohta ähm, Hispaania Maroko, Maroko äh, piiril ja seal toodi välja konkreetsed juhtumid. Ähm, me peaksime mõistma, et me oleme omavahel sõbrad ja sõbrad räägivad üksteisega kõigest, ka nendest asjadest, mis ei ole hästi mul oleks väga hea meel, kui äh, Ungari valitsuse eestkõneleja saaks tõesti pidada meiega tõsist arutelu ning äh, lähtuks õigusriigi mehhanismist, kus äh, Ungari tunnistab, et äh, neil on probleeme, mille kallal tuleb äh, veel töötada ja kui ma vaatan Euroopa Nõukogu raportit, kus tuuakse välja tugevad ja nõrgad küljed, siis valitsuse jaoks peaks olema aluseks, et oma tööd parandada, nagu meie teeme, kui ÜRO näiteks kontrollib inimõiguste kinnipidamist teile ei meeldi võib-olla kriitika, kuid te aktsepteerite seda ja töötate probleemide kallal. see on niimoodi, niimoodi, niimoodi peavad toimima kakskümmend kaheksa liikmesriiki Euroopa Liidus. aitäh ja viimane koordinaatoritest, EFTD koordinaator. Is she here? No we can go straight then to the members. kas ta on kohal, ei ole, siis Peeter Niedermüller, palun. Thank you very much, chair, I will continue in. aitäh, ma jätkaksin ungari keeles, sest me räägime Ungarist, eks. lugupeetud äh, riigisekretär äh,, teie ütlesite, et meie töö siin Euroopa Parlamendis on seebiooper ma usun, et äh, pärast teie panust äh, on täiesti ilmselge, et selle Seebi ooperi peategelane olete teie. Te ütlesite, et teile ei esitatud spetsiifilisi küsimusi, mina küsin siis. Äh, teie peaminister detsembrikuus ütles televisioonis Bloombergile, et see et see checks and balances süsteem on mingi Ameerika süsteem. tundub, et te olete väga tundlik äh, selles küsimuses. mul tuleb siin prantsuse kolleegide juures kuule öelda, et Montesquieu, prantsuse filosoof, oli esimene, kes sellest rääkis, nii et äh, teil peaks nüüd piinlik olema küsimus on tegelikult selles, et äh, kui teie peaminister ei usu, et see äh, kontrolli ja tasakaalusüsteem on tähtis, siis äh, ei ole võib-olla ka võimalik, et demokraatia ja õigusriigi põhimõtted üldse püsivad. pärast äh, Pariisi terrorirünnakuid teie peaminister ütles, et meie ei taha erineva kultuuritaustaga inimesi me ei taha, et nad tuleksid suurel arvul Ungarisse, Ungari soovib jääda nii-öelda ungarlaste kätte, see tähendab aga seda, et peaminister on oma mitteliberaalses demokraatias paika pandud ka nii-öelda etnilise harta ja soovib, et Ungari jääks ainult ungarlaste kätte. mis saab kultuurivähemustest Ungaris? kuidas nende õigusi kaitsta? ma leian, et need on väga-väga üksikasjalikud küsimused ja ma tahan neile ka vastust saada. aitäh! ma annan nüüd sõna vastavalt sellele, kuidas inimesed äh, sõna küsisid, järgmisena Katie Furry. ja vabandust, et äh, ma eile siis eksin, jah, aitäh! mul on ka spetsiifiline küsimus äh, mis puudutab äh, äh, ja need on suunatud Amnesty Internationali ja Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku esindajale. ka mind üllatab see, kuidas Viktor Orban on kasutanud terrorismirünnakuid Pariisis selleks, et äh, võidelda migratsiooni vastu, seda eriti just ajal, mil poliitilised juhid peaksid oma kodanikke ühendama, samal ajal aga Ungari peaminister loob uusi lõhesid mitte demokraatlike kodanike ja äärmuslaste vahel, vaid ungarlaste ja teiste kultuuri, etnilise ja usulise taustaga inimeste vahel nii et see meie nende vastu poliitika on selle valitsuse pidevaks nurgakiviks ja kuidas see mõjutab ühiskonda, seal on juudid, roma kogukond, seksuaalvähemused ja nii edasi. ja vabaühenduste esindajatel on mul ka küsimused. kuidas see mõjutab äh, teie sõnumit, kui Euroopa suurim poliitiline perekond, kus on konservatiivsed äh, parteid, kaasa arvatud ka Merkeli partei Saksamaal, et nad ikka veel on äh, valmis taluma ja aktsepteerima Fidesi ebademokraatlikku poliitikat. mida te arvate, kas oleks võimalik, kui Euroopa Parlamendi demokraatlikud jõud ühendaksid äh, oma jõud ja ütleksid, et meile ei meeldi, et demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid niimoodi rikutakse? mul on väga kahju, et äh, härra Kovatš ei kasutanud oma aega ära selleks, et vastata nendele väga tõsistele küsimustele ja ta ütles, et, et kogu see täiesti legitimeeritud kriitika oli kõigest vale. aitäh ja järgmisena Anna Komes. härra Kovatš, ma tahan teie käest üksikasjalikult teada saada, kuidas Ungari peaks Türgi, Hiina ja Venemaa eeskuju järgima nii nagu härra Orban selle välja tõi oma kõnes juulikuus. kui ta rääkis, et äh, liberaalsest demokraatiast tuleks loobuda Ungaris tulevikus. ja et kas äkki ta ei ole seda juba hakanud isegi rakendama. tahtsin ka vabaühenduste esindajatele küsimusi esitada. mida arvate teie rahandusministri soovitustest ja ka Olli Rehni voliniku soovitusest, ta oli toona volinik, nüüd on ta rahvasaadik, et Ungari kaotab rahastuse kui ta ei ole võimeline kontrollima oma eelarve suurt ülejääki ja tõesti, mis juhtub tegelikult ka põhiliste inimõigustega, lepingutega, võetud kohustustega. tundub, et sellest ei piisa selleks, et valitsust sundida oma repressiivsest poliitikast loobuma nii et võib-olla ka Euroopa rahastus peaks olema seotud nende põhiliste lepingu nõudmistega. ja tahan siis veel ka täpselt teada saada. nimelt nägin, et äh, rünnatud vabaühenduste äh, nimekirja eesotsas oli Transparency International. mida teie oskate meile rääkida äh, Orbani korruptsiooni maiguga äritehingutest, et kas me peaksime midagi ette võtma, ükskõik mida komisjon ei ole praegu ette valmistamas, aga äkki meie peaksime enda poolt midagi ette võtma? kas me peaksime pöörduma kohtutesse selleks, et äh, ka sellele tegevusele piir peale panna? aitäh. aitäh, järgmisena Joseph Haider. kolleegid, tõesti üks minut, meil on vaja ka vastused ära kuulata. Ich habe überlegt, ob ich mina mõtlesin, et, et äh, äkki ma peaksin laulma, kui me siin Seebi ooperis oleme, aga ma siiski räägin ja ei laula. minu jaoks on Ungari väga tähtis, sest ma olen pärit Ungari naaberriigist äh, Austriast ja me oleme tõesti aastasadu olnud selle riigiga tihedalt seotud ja hindame seda, mida Ungari rahvas vabaduse eest võideldes tegi ja seda enam on meie jaoks täiesti õudne näha, et mitte mingeid arutelusid ei toimi. kui ma viimane kord Ungaris käisin, kohtusin erinevate inimestega ja paljud ütlesid mulle, et nad ei saa vabalt rääkida, sest nad ei saa vabalt minuga rääkida, nad ei saa rääkida välismaise poliitikuga. nagu mina Euroopa Parlamendi saadikuna oleks siis mingi välismaine poliitik. Need on küsimused, miks miks meie jaoks see kõik on nii tähtis ja miks me tahame teiega nendest küsimustest rääkida, tahame rääkida sellest, kuidas peab see edasi minema, kuna me räägime meie ühisest tulevikust. mul on kaks küsimust, esiteks proua Moura, kas Ungari, vabandust, Norra vabaühendusel on probleeme ka teistes liikmesriikides või on probleemid ainult Ungaris? ja küsimus härra Kovatšile äkki meil on võimalik siis ka arutelusid lihtsustada, neid arutelusid, mida ma ikka veel tahan pidada. kuidas ta selgitab, et kogu maailm on Ungari vastu? mis on juhtunud, miks kogu maailm on pöördunud Ungari vastu? It's a great question, but to get the answer, colleagues, you're going to have to stick to one minute. We... jah, väga hea küsimus, ma tahaksin ka saada vastuse sellele küsimusele, aga teeme tõesti lühidalt, sest aeg on otsas ja esimees ütleb, et ka tõlkide kõneaeg saab otsa. Louis Michel, palun. Oui, <coughs> oui, monsieur le président. Tout d'abord, je voudrais. No, aitäh, lugupeetud esimees. Ma tahaksin kõigepealt ütelda, et äh, olin otsustanud oma emotsioonid vaos hoida, tulles siia komisjoni, sellepärast et ma leian, et see, mis Ungaris praegu äh, toimub, äh, lihtsalt viib selline, et me puhume kirgi üles ma olen harva näinud siin komisjonis äh, kuulamisi, kus oleks kohal valitsuse esindaja ja kes oleks niivõrd äh, halvustavalt äh, küüniline assamblee ees, mis koon-, mis esindab viitesadat miljonit kodanikku, kes on demokraatlikult meid valinud Teie valitsus äh, hirmutab vabaühendusi. keegi siin ei ole vaidlustanud seda. kas te hirmutate ka meediat? Te lähete lausa nii kaugele, et muudate seadusi selleks, et vähendada nende sõltumatust. Teie valitsus stigmatiseerib äh, sisserännet ning äh, kasutas ära hiljutist traagilist sündmust selleks, et see debatt uuesti äh, esile tuua, te stigmatiseerite naisi, LGTB inimesi, samuti äh, kohtusüsteemi sõltumatus on küsimärk all ning teie peaminister, tuleb ütelda, äh, esineb täiesti šokeerivate sõnavõttudega, mis on vastuolus lepingutega, mis teie riik on allkirjastanud ja millest ta peab ka kinni pidama kas äh, aus dialoog Ungari võimude ja kodanikuühiskonna vahel on võimalik, eriti võttes arvesse olukorda, kus kodanikuühiskond ei ole teiega nõus, aga see ongi äh, demokraatia äh, üheks tunnusjooneks, taoline dialoog. tahaksin küsida võib-olla midagi, mis võib teile banaalsena tunduda, aga mina näen siin enamuse türanniat. tegemist on enamusega ja selle enamuse toel võib teha ükskõik mida, vähemusel ei ole oma sõna ütelda sinna sekka, nad ei saa hingata, eksisteerida ega osaleda. kas te usute, et demokraatia tõesti äh, piirdub ainult aritmeetilise enamusega, muid küsimusi mul teile ei ole mul on tunne, et meie vastuolud siin ongi ja ma olen seda enam mures, et te tundute, et te ei tee meelega demokraatiast eemaldudes. Te usute, et teil on õigus sellele, sellepärast et te esindate enamust ja türaniseerite teisi äh, üdini küüniliselt. Well, I can see you're all uh, ignoring my näen, et äh, kõik ignoreerite minu nõuet ajast kinni pidada, aga tõesti, tegemist on väga ostulise küsimusega ja saan aru, miks, aga vaatame, kuhu me sellega jõuame. nii et lihtsalt meil on väike risk, et me ei saagi vastuseid oma küsimustele. aitäh, härra Michel. proua Svinberg. aitäh siia tulemast Rootsi ja Ungari suhted on väga head, mitte sellepärast, et äh, Raul Valberg teises maailmas väga palju inimesi Budapestis päästis. meil on tõesti väga suur austus Ungari vastu ja ka seda sellepärast, et Ungari suhtus väga positiivselt Rootsi, kuid juudi kogukonna olukord Ungaris on nüüd äh, läinud tõesti väga kaugele, neid äh, koheldakse halvasti ja meie leiame, et selline antisemitistlik lähenemine teisest maailmasõjast ja kommunismi, teise maailmasõja lõpust hoolimata ja kommunismi lõpust hoolimata on ikka veel väga palju esindatud. me teame, et Ungari on kõige antisemitistlikum riik Euroopas ja kahe tuhande kümnendal aastal seda arvamust tugevdati veelgi, eh, eriti just sellepärast, et antisemitistlik partei sai seitsekümmend protsenti häältest valimistel. me tahame pöörduda Ungari valitsuse poole, et eh, demokraatlikest mängureeglitest peetaks kinni ja võideldaks antisemitistliku poliitika vastu ja Rootsi toetaks teid selles. me soovime ka Orbani valitsust üles kutsuda loobuma kõikidest juudivastastest eh, poliitikatest. küsimus, mis on eelkõige suunatud härra Kovatšile. kuidas teie seda olukorda näete, kust see juudi vastasus on tulnud Ungaris? Um... aitäh, härra Voigt. jah, härra esimees, aitäh. ka mina loodan, et saan ühe minuti jooksul öelda seda, mida tahan, sest äh, vabaühendused üritasid täna siin teatud punkte välja tuua ja mina tahaksin, et nüüd hakataks lõpuks rääkima sellest äh, tõe eest, mida ka proua Wikström siin mainis, kuigi ta ei saanud sellest üldse aru, te ütlesite, et äh, avalik-õigusliku äh, ringhääling saab väga palju raha valitsuselt, kuidas te seda defineerite, kui tegelikult kogu avalikkus hääletas valimistel Orbani poolt? kas te tahate öelda, et et äh, avalikkusel ei olegi siis võimalik äh, valida. Te ütlesite, et riigimeedia on väga lojaalne valitsusele, aga ütlesite, et kriitiline telekanal saab ikkagi neli protsenti äh, reklaamirahadest valitsuselt, nii et on ilmselge, et neid täielikult ei eirata. siis te räägite ka poliitilisest survest ja mõjust ajalehtede ja telekanalite toimetustest ja sellest, et isegi telekom on ei Eh, telekomi rahastatud äh, telekanalisse ja platvormi sekkuti, te ütlesite, et neid sunniti toimetajaid läbi laskma. ja siis ütlesite, et me vähemalt arvame, et see oli nii, aga see tegelikult ei ole see, kuidas me siin oma arutelusid pidasime. peame, kas meil on siin selged faktid ja ütleme ausalt, kuidas on või me ei tee seda. härra Kovatš täiesti selgelt ütles, kuidas on asjad ja mina olen ka näinud siin komisjonis, et on olukord täpselt selline, aga mulle tundub, et siia kutsutakse ainult mingeid vasakpoolse lobi esindajaid ja näiteks inimõiguste rikkumistest Kreekas ei räägita üldse mitte. Uh, kallid kolleegid, selleks, et aega leida ja võita, näen, et järgmine päevakorrapunkt on minu punkt nii et ma lükkan selle lihtsalt edasi. kohe praegu esimehena otsustan, et lükkame edasi ja siis on meil natukene rohkem aega, saan aru tõesti, selle äh, arutelu sisutihedust ja emotsionaalsust ja ma ei taha kolleegide kõneaega piirata ja ka samamoodi meie külaliste kõneaega. nii et me juba leidsime natukene aega, nii et me ei hakka siin praegu kogu aeg teile ütlema, et aeg on otsas, aeg on otsas. järgmisena see muidugi ei tähenda, et te võite lõputult rääkida, ärge nüüd kuritarvitage seda. Sofi Infeld, palun yes,. aitäh, Claude. ma olen natukene pettunud, tuleb mul tunnistada, ma olen pettunud selles kuulamises, sellepärast on siin tõesti kurtidevahelise dialoogiga tegemist ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Louis Michel härra Kovatši suhtumise kohta, ma arvan, et see ei ole väga konstruktiivne. ja tegemist on klassikalise taktikaga lihtsalt kriitikat eirata, seda kriitikat, mida tuleb, mis tuleb oponentidelt ja öelda, et see on seebi ooper või siis ka vandenõu, kas Norra valitsus on ka selle seebi ooperi äh, osa, kas ka Merkel, Hollandi valitsus, OECD, Euroopa Nõukogu äh, seal on muide ka Türgi ja Venemaa liikmed, kas nemad kõik on selle seebi ooperi osaks, härra Kovatš? see ei ole vist väga tõsiseltvõetav. ja nagu härra Michel ütles, demokraatia ei tähenda seda, et hakatakse kaitsma enamust. demokraatia tähendab seda, et kaitstakse vähemuste õigusi, see on see, mis on demokraatia alustala ja mis eristab demokraatiat autoritaarsetest režiimidest. Teie kohe kindlasti vähemuste õigusi ei kaitse kui me räägime vähemustest, siis Fidesz tegelikult on ju ka vähemus, sest ma tahaksin teile meenutada, et te saite nelikümmend viis protsenti häältest, see ei ole enamus, te saite kaks kolmandikku parlamendi häältest, te tegelikult kaotasite kohti parlamendis viimastel valimistel, mõelge, mis saab siis, kui te tulevastel valimistel kaotate. ja tegelikult äh, mind, mind paneb muretsema ka teie lähenemine demokraatiale. kui teie valitsus siin äh, Cameroniga jagab oma arvamusi ja seda, mis puudutab interneti piiramist ja seda, kuidas see vabaühendustele ja ajakirjanikele mõjub. ma ei hakka siin mingeid spetsiifilisi küsimusi esitama, sest me oleme sarnaseid kuulamisi ka varem pidanud. ma olen nõus, et me ei peaks alati rääkima Ungarist, ma tõesti tahaksin rääkida millestki muust ja ma ei arva, et meil on vaja meedet Euroopa Liidus millega kontrollida õigusriigi põhimõtteid ähm, ja põhiõigusi ja demokraatlikku lähenemist kõikides liikmesriikides. meil tõesti on vaja hoolitseda selle eest mitte ainult kandidaatriikides, vaid ka kõikides liikmesriikides. see peaks olema hinnang, mis antakse iga-aastaselt. Barbara Spinelli, palun järgmisena. Grazie, president. suur aitäh, lugupeetud esimees. mul on küsimus härra Kovatšile ja üks Amnesty Internationali esindajale. härra Kovatš inimõiguste kohus lähtus faktidest, samuti on äh, lähtunud faktidest erinevad Euroopa Liidu institutsioonid ja ka rahvusvahelised äh, organisatsioonid. tegemist on konkreetsete meetmetega ja mina tahaksin küsida, miks Te nimetate kogu seda kriitikat ja kõiki neid emotsioone eh, või kõiki neid reageeringuid lihtsalt eh, seebiooperiks. see annab väga selge pildi demokraatiast, eh, mida praegu Ungari valitsus läbi viib ja õigustest me näeme, et õigusi te võrdlete siin tunnete ja emotsioonidega, aga õigused on miski, mis kaitsevad äh, vähemusi ja vähemused ei ole äh, ju sellised inimrühmad, kellel on õigus ainult tunnetele ja emotsioonidele. Teie aga piirate nende õigusi sellega. aga parandage mind, kui eksite. Amnesty International ja ka härra Kovats äh, esinesid suure, äh, esi-, te esitasite sõnavõtetega ja tahaksin küsida, kas vabaühendustes ja ka kas ka Amnestis te olete mõtelnud äh, nende vahendite üle, millega oleks võimalik Euroopa Liidul võidelda inimõiguste rikkumiste vastu? näiteks Kopenhaageni kriteeriumid ja ka see, mis juhtub pärast seda, kui liitutakse Euroopa Liiduga, sellepärast et niipea, kui Euroopa Liitu on saadud, siis eh, enam mingitest kriteeriumitest kinni ei peeta. ja samuti artikkel seitse, mis on väga ohtlik, sellepärast et kuidas eh, tuvastada põhiõiguste rikkumist, kui on vaja nõukogu üksmeelt, kui üks riikidest keda kritiseeritakse, ise samal ajal on ju äh, omaenda kohtunikuks. ja on vaja ka tema häält selleks, et äh, rikkumine tuvastada. aitäh ja vabandan äh, hilinemise pärast. No apologies, Barbara, you are often jah, sa oled tihti nimekirja lõpus, nii et hea meelega andsin sulle aega. tihti saad ka vähem kõneaega seetõttu, aga seekord hea meelega andsin sulle natuke rohkem. ma olen Björk, palun. Thank you very much uh,. Much, much have been said and uh, aitäh, jah. väga palju on juba ära öeldud ja ma ei hakkaks üle kordama, aga tahaks ka vastuseid inimõiguste mehhanismi kohta ja õigusriigi kohta mina olen ise töötanud kahega neist assotsiatsioonidest, mis on selles mustas nimekirjas. üks neist on naisteorganisatsioon, mis võitleb äh, naistevastase vägivalla vastu, on seda teinud üle kahekümne aasta ning samuti äh, lesbide organisatsioon, tegemist on väga toredate aktivistidega, kes korraldasid ka filmifestivali, äh, kus teemaks olid sooküsimused Nad võtsid minuga kontakti, eh, neid eh, otsiti läbi, kõik see oli väga agressiivne väga palju küsimusi on juba küsitud, aga mina tahaksin küsida midagi väga konkreetset, sellepärast et ma tahaksin üles näidata solidaarsust nende organisatsioonidega, seega ma küsiksin äh, ajakirjanduse ja inimõiguste aktiviste, kuidas me saaksime konkreetselt üles näidata toetust neile äh, organisatsioonidele ja nende tööle, sellepärast et meil oleks vaja siin lühikest ja pikaajalist strateegiat äh, selleks, et kehtestada õigusriik, inimõigused jah, aitäh selle eest, et nii lühidalt tegite ning viimasena saab äh, sõna Juan Fernando Lopez Aguilar, kes oli ka viimase mandaadi ajal esimeheks ja on äh, väga palju nende teemadega ähm, eelmise parlamendi ajal tegelenud. jah, aitäh, ma üritan teha lühidalt. härra Kovats, jah, mul oli au libekomisjoni esimees olla aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist ja mina Äh, juhtisin ka äh, libe delegatsiooni visiiti Ungaris ning olin valiraportööriks põhiõiguste raporti äh, kohta Ungaris. külastasin Budapesti ja mul oli võimalus korduvalt selgeks teha, et Euroopa Parlament ei ole võõrjõuks ei Budapestis ega kuskil mujal Ungaris. me esindame viitsadat miljonit Euroopa kodanikku ja me esindame üle kümne miljoni Ungari kodaniku, kes äh, muu äh, ju on samuti äh, ausad, ustavad Euroopa kodanikud. ja samuti olen korduvalt ütelnud, et, et demokraatia ei ole ainuüksi enamuse võim, vaid peaasjalikult seisneb demokraatia vähemuste kaitsmises, muuhulgas ka poliitiliste vähemuste kaitsmises muuhulgas ka opositsiooni kaitsmises ning tuleb tagada poliitilised funktsioonid opositsioonile. demokraatia seisneb samuti võimude lahususes, seega küsiksin äh, järgnevat. kohtusüsteemi sõltumatus, ma tahaksin teie poolt avaldust selle kohta või seisukohavõttu selle kohta, kuidas äh, riiklik äh, kohtuamet töötab, kui tegemist on õigustega, mis on Euroopa Liidu õiguses, sellepärast et põhiseadus, kohus andis õiguse vahet ühelt kohtunikult teisele, vähendamaks koormust kohtuasju üle anda. nii et me teame, et põhiseadusliku reformi küsimus siiamaani ei ole käsitletud veel Very much one and that, that concludes the speakers from aitäh ja sellega on äh, liikmetest kõnelejate nimekiri läbi. küsimusi oli tõesti väga palju, ma mõistan, et väga keerukas on vastata, aga üritage palun siis vastata neile konkreetsetele küsimustele, mis just teile esitati. ma mõistan, et härra Kovatšal oli väga palju küsimusi ja aga alustaksin, annaksin kõigile viis minutit. härra Kovatš saab natuke rohkem võib-olla, tõesti väga palju küsimusi oli teile suunatud. kas te tahate esimesena vastata? ja siis võib-olla saaksite vastata mõningatele konkreetsetele küsimustele, mis teile oli mõeldud. ja siis eh, kõik teised saavad viis minutit, kas te olete nõus sellega, jah? palun, ja siis palun üritage vastata osadele neile küsimustest. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. jah, see ongi peamine probleem, viie minutiga nüüd tuleb vastata kõikidele neile küsimustele või väidetele, millega siin välja on toodud, see lihtsalt ei ole realistlik. nii see siis käib siin. jah, siin tehti ka poliitilisi avaldusi. aga härra Koos, teil on üle viie minutiga vastamiseks, palun jah, aitäh, ma üritan siis äh, kõik need küsimused läbi vaadata. ega see lihtne olema ei saa. Te küsisite meilt, miks me ei taha debatti, aga debatt ju käib, me peame dialoogi Euroopa institutsioonidega, äh, nende institutsioonidega, kelle ülesanneteks on tagada õigusriigi äh, asutuste toimimine me oleme teie küsimustele vastanud kõikidele, mis te olete esitanud ning suur osa neist asjadest on juba lõpetatud. aga nüüd jälle me näeme, et siinsamas äh, kojas äh, jätkatakse samade küsimuste tõstatamisega. natukene veel ka äh, lisatakse poliitilist teravust siia aga meie valitsus on juba väga rahumeelses kliimas need asjad lahendanud. aga siin oli ka muid asju ja vastaksin veel mõningatele asja, eh, küsimustele. nüüd Ungari, miks Ungari just? ka meie küsime seda endilt. viimase nelja aasta jooksul Ungari on olnud tõenäoliselt kõige nähtavam riik nii-öelda ning mulle tundub, et eh, need aspektid, mis on välja toodud, et samamoodi oldaks käitutud teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Euroopa Parlament ning libekomisjon eh, ju nii eh, pühendunult teiste riikidega ei tegele, kui lubate kõik need küsimused, mis te meile olete esitanud, kui te esitaksite need ka teistele, siis ma arvan, et äh, arutelu oleks natukene teistsugune ning ka tulemused oleksid teistsugused. Ungari valitsuse nimel ma lükkan tagasi kõik väited, millega seatakse küsimärgi alla valitsuse äh, prestiiž kaks tuhat neliteist, kaks korda on juba selliseid äh, asju olnud. proua Intvelt, ma usun, et see näitab, et Ungari on demokraatlik, nimelt Ungari valitsus on kolm korda valimistel võitjana, võitjaks tulnud Teie aga seadsid selle, seadsite selle kahtluse alla, te ütlesite, et proportsionaalselt äh, protsentide osas te ei ole, äh, me ei olevat võitnud, aga te peaksite sellele järgi mõtlema. ning äh, vähemused. Ungaril on tegelikke kogemusi sellega, kuidas elada koos, kuidas me tahame elada koos vähemustega ja kuidas need vähemused äh, integreerida. meil on ka seadus vähemuste kohta, see on ainus seadus Euroopas, mis annab äh, igale rahvusele võimaluse olla esindatud. meil on detsembrist Euroopa Parlamendi raport, me leiame, et selles raportis on äh, teatud hulk vigu, ehm, Te rääkisite siin erinevatest küsimustest, ütlesite, et antisemitism üha levib ning samuti saadetakse kuritegusid korda ruumide vastu, aga faktiliselt see on vale. viimase kolme aasta jooksul taolised sündmused, neid on vähem aset leidnud. Ungari juutide organisatsioonid ütlevad sama, mis mina. ja muuhulgas Eh, kui lubate, ma siiski eh, lõpetan oma sõnavõtu ja see näitab ka, kuidas te siin töötate parlamendis. Eh, vaadake, juudi organisatsioonide raporteid Ungaris. Nad ise ütlevad, et negatiivseid juhtumeid on vähem viimasel ajal ja Ungari valitsus on ainus. eelmisel valitsusel seda ei teinud muuhulgas esimeseks siis, kes keelustas teatud äh, meeleavaldused, äh, kus äh, õhutati rassismile. vaatame, mis Rumeenias näiteks toimus, seal on, aga meid sellistes sündmustes süüdistada ei saa. Nüüd stigmatiseerimine ja vähemused. me ei stigmatiseeri vähemusi. kahe tuhande kümnenda aasta sügisest ja ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suvest oleme me üha rohkem tähelepanu pööranud romide küsimusele, meil on oma romide strateegia, kellelgi seda varem ei ole olnud. majanduspoliitika on samuti Ungaris äh, sidus, meil on väga head, äh, kõige paremad tulemused ja meil on ka statistilised andmed selle tõestamiseks. me oleme suunanud oma tähelepanu teatud territooriumitele, siinkohal võin äh, teie väited ümber lükata miks eh, siin kohal viibivad saadikud ei loe neid raporteid, kus räägitakse neist sündmustest, eh, sarnastest sündmustest, aga ka Lääne-Euroopa riikides. vaadake, mis eh, toimub juutidega mujal Euroopas. ma väga vabandan, aga see, mis te ütlete nüüd Kesk-Euroopa ja Ungari kohta, mida te kogu aeg kordate, see ei ole õige, aga meie jätkame oma teed Euroopa institutsioonidel kõigil on oma roll, omad pädevused, valitsusorganitel, organid, valitsusasutused on pidevalt dialoogis Euroopa institutsioonidega, kõik need küsimused, mida te, mis te tõstatasite, on tegelikult faktide põhjal leidnud juba selged vastused. ja just nimelt need vastused Äh, ja need, äh, nendega, nendega lihtsalt ei arvestata. ei arvestata sellega, et äh, asjad on lõpetatud, aga ühe jälle tulete välja samade argumentide, samade küsimustega. vabaühenduste kohta siin vastan härra Kirkopile. kaks tuhat kaksteist, kaks aastat tagasi, seega ütleb kõneleja. kiitis Ungari heaks kodanikuühenduste kohta käiva äh, seadus ja see puudutab kõiki rahvusvahelisi organisatsioone selles valdkonnas ning ähm, need reeglid olid äh, kõigi jaoks vastuvõetavad. lisaks sellele, et uued reeglid äh, on võimaldanud äh, korraldada erinevaid protsesse, mille alusel vabaühendustel on võimalik tegutseda, registreerida ennast, saada rahalisi vahendeid, oma eelarvet pidada ja aru anda Ameerika Ühendriikide suursaadik ning eh, ka eh, mitmed rahvusvahelised ühendused on tervitanud meie algatust. meil on uus seadus ning sellega seoses osadel eh, vabaühendustel on tekkinud probleeme valitsusega ning need asjad nüüd, nüüd seatakse seetõttu kahtluse alla meie kaheaastane töö. nüüd jätkan mulle ei valmista üllatust äh, see, et Euroopa Liidu saadikud, kes tulevad Ungarisse, esitavad tahtlikult äh, kaheti mõistetavaid küsimusi peaministrile. ma isegi ei hakka siin selgitama seda, milline on erinevus demokraatlike institutsioonide vahe Euroopas ja Ameerikas ja ei hakka ka selgitama seda, mida ütles Montesquieu võimude lahususe kohta ning äh, mis vahe on siin äh, Ameerika äh, checks and balances süsteemiga. jah, väga huvitavad on muidugi ka siit saalist välja hüütud äh, arvamused, äh, aga vastaksin siiski neile küsimustele, mis äh, siin esitati. viimase kolme aasta jooksul, mis puudutab puuetega inimesi, siis ning nende tööhõivet, siis ma usun, et võrreldes olukorda kahe tuhande kümnendale aastale eelneva ajaga on nüüd palju parem Fides äh, esindajad, teie seas on ka puuetega inimesi, ka teistes äh, ähm, erakondades, nii et äh, puuetega inimesed on esindatud ning me üritame rahuldada kõiki ootusi, mis meieni jõuavad läbi parlamendi otsuste veel mõned äh, punktid, mis leidsid mainimist. Äh, Ungari peaministri avaldus äh, rände kohta. mingil juhul ei lähe kaugemale sellest, mida on öeldud mujal Euroopa Liidus. vaadake kas või seda otsust, mille võttis, mille on võtnud vastu Euroopa Parlament, võtkem kas või teiste Euroopa poliitikute avaldused rände kohta ning ebaseadusliku rände kohta. muidugi te võite pea liiva alla peita, aga see on viimaste aastate üheks olulisemaks küsimuseks ning oluline on, et sinna neutraalset arutelu peetakse. jah, aitäh ja nüüd palun järgmine kõneleja, viis minutit. There's been a, a couple of Amnesty Internationali esindaja. jah Äh, meie voliniku raporti äh, tagajärgede kohta on palju küsitud ja kas me plaanime ka arutelusid võimudega. mingisugused konkreetsed jätkutööd ei ole ette nähtud, äh, järjekordset visiiti või kohtumist võimudega. küll aga tahaksin mainida, et järgmisel nädalal Strasbourgis parlamendi Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel äh, toimub samuti arutelu Ungarile pärast eh, ning see on siis jätkuks kahe tuhande kolmeteistkümnendast resolutsioonile, seal osaleb ka volinik ning tema eh, siis peab arvamuste vahetust samuti Ungari delegatsiooniga parlamentaarses assamblees nii et see on siis selline jätkuv töö äh, selles valdkonnas ja me loodetavasti äh, kontaktid jätkuvad. ning veel volinik vahel kirjutab ka kirju. seda me oleme teinud, tegime seda pärast äh, visiiti seoses vabaühenduste olukorraga. volinik kirjutas vastavale ministrile kirja, saime kohe vastuse nii et me küll usume, et jätkutööd on vaja teatud valdkondades ning meil on võimalus siis ka niimoodi suhelda Ungari võimudega. küsiti ka puuetega inimeste kohta. see ei ole muidugi mitte probleemiks ainult Ungaris, vaid mainiksin lihtsalt seda, et me avaldasime eh, teemadokumendi Äh, nende isikute kohta ning nende õiguse kohta vabalt lahkuda neist asutustest ning äh, integreeruda ühiskonda ja seal on ka mõned soovitused ära toodud. stigmatiseerimise äh, ja retoorika kohta, mis on suunatud sisserändanute vastu. ja nagu siin öeldud, kahjuks ei ole see probleemiks mitte ainult Ungaris. me rõhutame pidevalt seda, et probleemiks on eelkõige sõnavara, mida kasutatakse, eh, eh, selles mõttes ütelda eh, regulaarne, irregulaarne ränne, räägitakse ebaseaduslikust ja nii edasi ning vaenulike tunnete õhutamine immigrantide vastu on miski, mille üle volinik juba oma muret väljendas raportis. raportis kutsub ta üles võime koostama Äh, riiklik kava võitlemaks sallimatuse vastu. ja te võite tutvuda ka raportis nende soovitustega ja lõpetuseks, kui lubate, tahaksin samuti reageerida mõningatele kommentaaridele, mis minu äh, kõrvalistuja tegi faktivigade kohta raportis ja ta ütles ka, et on vaja konkreetseid fakte, tahaksin ütelda, et volinik ei lähtu mitte ainult vabaühenduste aruannetest, vaid kohtub samuti võimudega ja me üritasime tasakaalustada oma mm, lähenemist iga visiidi käigus. samuti tahaksin mainida, sellepärast et seda oma esialgses sõnavõtus ei ütelnud, e, kodutute küsimus, me külastasime samuti e, varjupaiku ka Budapesti esimeses e, linnaosas Isulas, selleks, et hinnata nende inimeste olukorda ja see on tõesti kohutav koht. väga konkreetselt on puudu rahast äh, selle asutuse jaoks. ja külastasime ka seal lähedal olevat metsa, kus osad inimesed elasid äh, onnides ja pigem eelistasid seal olla, kui minna sellesse varjupaika. nii et rohkem konkreetset tegevust on vaja. Äh, aitäh! colleagues, for those of you who are coming in for the next agenda item, which is point 13. meil on järgmine päevakorrapunkt eh, ka ette nähtud juba äh,, aga see on edasi lükatud ja siis lähme neljateistkümnenda punkti juurde. ja see jätab meile natukene rohkem nüüd aega selleks, et lõpetada Ungari kuulamine. kolleegid ka aitavad meid eh, veel siin võib-olla paar minutit saab igaüks sõna aega. head kolleegid, nüüd järgmisena saab sõna Barbara. palun. The, the framework that is needed. jah, aitäh, mina teeksin hästi lühidalt ja räägiksin natukene raamistikust Euroopa Liidu tasandil selleks, et inimõiguste muredega liikmesriikides toime tulla me tegeleme selle küsimusega päris tihti, mitte ainult Ungaris, vaid ka teistes liikmesriikides. on teatud valdkondi, kus on olemas direktiivid, eriti näiteks diskrimineerimise osas, siin on võimalik päris selgelt komisjonil ja siis ka kohtul sekkuda, aga mis puudutab selliseid valdkondi, mis ei ole kaetud direktiividega või kus on enamat vaja, kus on näiteks haldusbarjäärid või muu, nii võiks olla näiteks Ungari puhul, nagu ka siin paneelis selgus, siis need vahendid, mis erinevatel institutsioonidel on, eriti just komisjonil, on palju nõrgemad. aga me tahaksime, et olemasolevaid kasutataks. meil oleks vaja kasutada raamistikku, millega tugevdada õigusriiki, sellepärast et üheks õigusriigi põhimõtteks on inimõigustest kinnipidamine ning nii komisjon kui ka nõukogu peaksid äh, sellisel juhul, kus tegemist on süsteemse äh, raportitega valitsuse poolt võetud meetmete kohta, millega õnnestat-, millega võidakse õnnestada inimõigusi, et siis tuleks tegutseda ning samuti parlament peab pidevalt äh, silma peal hoidma ning ka oma mured edastama komisjonile. aitäh, et vastasite konkreetsetele küsimustele, loodan, et ka teised kolleegid saavad seda teha. aitäh. ma tahaksin viidata sellele arutelule Seebi ooperi üle. Ungaris elades kinnitan teile, et tegemist ei ole Seebi ooperiga, see meenutab rohkem kommunistlikku rahvaooperit ja see ei ole sugugi naljakas. Te küsisite poliitilise surve kohta tavaliselt äh, ajakirjanikele avaldatav surve on varjatud, sellepärast ma viitasin sellele oma äh, ettekandes, me oleme küsitlusi läbi viinud ajakirjanike hulgas ja nemad ütlevad, et olukord on hullemaks muutunud. Äh, harva ilmuvad sellised juhtumid avalikkuse ette, kuid eelmisel aastal see nii oli, ühel juhul üks kõige suuremaid online ajalehti, mille omanik on Deutsche Telekom, kõrvaldas Äh, peatoimetaja ajakirjanikke, kes ähm, raporteerisid äh, ministrite lubamatute kulutuste kohta ja Deutsche Telekom sõlmis pärast seda Ungari valitsusega ähm, kokkulepe, see oli poliitiline surve. üks uuriv ajakirjanik palus sisejuurdluse algatamist, Deutsche Telekom viis selle läbi ja nüüd Deutsche Telekom keeldub selle avaldamisest. ajakirjanik palus ettevõttel see raport avaldada ja võib-olla, kui meil oleks see raport, siis mõistaksime paremini, kuidas poliitilist survet avaldatakse ühes suurimas Ungari ettevõttes, mida omab üks suurimaid Euroopa ettevõtteid aitäh, järgmiseks Veronika, palun. aitäh, püüan lühidalt teha, siin oli üsna palju küsimusi. kõigepealt küsiti menetluste ja juurdluse kohta, mis on seotud minu sihtasutusega. nagu ma ütlesin oma ettekandes, siis äh, mingisuguseid äh, õiguslikke menetlusi ei ole Vabaühenduste Sihtasutuse vastu või isikute vastu esitatud, kuid et äh, meediaraportite järgi viiakse läbi juurdlust tundmatute isikute suhtes, kes on seotud Vabaühenduste Sihtasutusega. kuid kuivõrd meil ei ole mingisugust osalust selles juurdluses, siis meil ei ole võimalik saada selle kohta ka infot, kes mida äh, uurib, mis on kahtluste aluseks või üldse midagi. nii et meie saame teavet ainult meediast, meiega ei ole keegi võtnud kaheksanda septembri reidi järgselt ühendust võtnud. nii et meil ei ole võimalust infot saada. samuti on ka muid äh, äh, kohtuprotsesse, mis äh, on algatatud kõik minu sihtasutuse poolt, üks kohtuprotsess on seotud seotud maksunumbrite peatamisega, millega me läksime kohtusse, tegemist on haldusmeetmega, karistusliku meetmega, mis on siis ette nähtud nii-öelda mittekoostöö tegemise eest valitsuse kontrolliametiga. siis on veel üks kohtuprotsess, mis on seotud laimuga, nimelt peaministri kabinet laimas meie tööd me ei, meil on olnud äh, kontakte politseiga ja me oleme äh, nende soovil neile ka edastanud informatsiooni varem, sellepärast leidsime, et reid oli täiesti liialdatud ja ebavajalik ja tegime ka vastava kaebuse, see on veel üks kohtuprotsess, mis praegu käib. sellepärast me arvame, et äh, oli täiesti ebavajalik saata nelikümmend pluss politseinikut meie kontorist, Eh, kuhu nad jäid terveks päevaks, nad keelasid meil kasutada arvuteid või telefone. ja nad eh, tekitasid väga halba tunnet kolleegide hulgas. mis puudutab valitsuse kontrolli ametit, eh, siis kõigepealt tahtsin öelda, et Äh, võib-olla ma ei väljendunud piisavalt selgelt, kuid äh, vabaühenduste sihtasutuse doonorid ei ole kunagi väljendanud äh, kahtlusi selles suhtes, kuidas sihtasutus töötab. vastupidi, meil on väga hea koostöö nendega ja nad leiavad, et vabaühenduste programm töötab hästi. sellepärast on täiesti mõistetamatu, kust tulevad need süüdistused me teeme koostööd äh, Ungari ametivõimudega, kellel on õigus läbi viia kontroll meie töö üle, kuid me ei kavatse koostööd teha ähm, ebaseaduslike ähm, menetlustega, nagu see, mida Kontrolliamet praegu läbi viib, neil ei ole õigust sellist menetlust läbi viia. mis puudutab laiemat vabaühenduste olukorda Ungaris, siis ma arvan, et siin on oluline mainida, et hoolimata sellest, et et meil on uus vabaühenduste seadus, millele viitas ka härra Kovatš, mis lõi üldise vabaühenduste raamistiku, siis ei ole tegelikult õige, et kõigil oli selle üle hea meel. minu ähm, ühendus on koostööd teinud äh, valitsusega, me oleme tunnustanud uut seadust, kuid probleem on detailidega, näiteks uue seaduse rakendamine see tähendab, et äh, äh, vabanduste registreerimine võtab terve aasta mõnel juhul. see hoolimata sellest, et see on tasuta, on see väga haldus, äh, halduslikult väga keeruline ja see muudab suuremaks halduskoormust, mis on langenud vabaühenduste õlule ja hiljutiste statistiliste andmete järgi Ungari statistikaametilt on oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kuuskümmend neli tuhat aktiivset vabaühendust Ungaris, mis vähenes e, seitsmesaja võrra võrreldes eelneva aastaga. ilmselt sama trend jätkus ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta, nii et me näeme, et vabaühendusi jääb üha vähemaks. E, vabaühenduste sektor kuivab kokku, kodanikuühiskond e, kuivab kokku Ungaris. olukord näeb täpselt selline välja. ja lõpetuseks, mida saaks Euroopa Liit ära teha? mina töötan äh, granti tagavate organisatsioonidega, sellepärast ma räägin rahastusest. Ehm, vabaühenduste sihtasutus on väga ainulaadne rahastusmehhanism, sest tegemist on ainsa asutusega, millel on võimalus, äh, millel on äh, mis keskendub eh, headele juhtimistavadele ning demokraatia tugevdamisele. ma ei tea ühtegi teist sihtasutust, mis keskenduks nii tugevalt eh, Euroopas nendele teemadele sellepärast oleks väga hea mitte ainult Ungari vabaühenduste jaoks, vaid ka teiste vabaühenduste jaoks arendada Euroopa rahastusmehhanisme, mis oleksid just pühendunud eh, sellele rollile, mida vabaühendused saavad mängida demokraatia tugevdamises vaba ühiskonna raames Euroopas. aitäh! kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid. minu eelkäija proua Lopes-Aguilar ütles, et äh, tegemist ei ole esimese korraga, kui parlament tegeleb inimõiguste küsimusega Ungaris ja väga äh, kasulik oli tõesti ära kuulata kõik ettekanded täna. me teame, et parlamendi roll ei ole kohtuniku roll, vaid äh, meil on selge formaalne kohustus, nagu on ka teistel Euroopa Liidu institutsioonidel, teha endast kõik sõltuv, et inimõigused ja õigusriigi põhimõtted oleksid austatud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. see on meie formaalne kohustus ja äh, lubage mul lihtsalt õpetada, nendel põhjustel on väga raske äh, ülesanne meie ees äh, parlamendisaadikutena. meil oli siin eile kõneleja, kellele esitati konkreetseid küsimusi, mis olid seotud inimõiguste hartaga ning õigusriigi põhimõtetega. seega parlamendina toetame komisjoni eh, juurdluse läbiviimises ja eh, toetame komisjoni, et eh, see saaks seirata inimõiguste olukorda kõikides liikmesriikides võrdselt. tänane kuulamine oli väga raske kokku panna, sellepärast tänan kõiki, kes tagasisidet kuulamine toimus. tahaksin tänada kõiki ka distsiplineeritud käitumise ja tähelepanu eest. aitäh, kolleegid, et siia tulite. tänan ka kõiki kõnelejaid. ja tänan kõiki, et te täna siin olite. suur clarify colleagues, we're now going to move on to point 14 of the Libe nüüd läheme neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, nii et need, kes äh, siia jäävad, siis äh, teatan teile, et läheme neljateistkümnenda päevakorrapunktiga edasi. Yes, so you see, we have three young people on the chair. Yes.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 colleagues, um, colleagues, I wonder if we, uh, kallid kolleegid, palun minge oma kohtadele, alustame mm, ai kiirkuulamisega. Äh, tegemist on siis äh, järelsündmusega pärast maikuus toimunud Euroopa noorteüritust. mul oleks väga hea meel, kui kõnelejad saaksid ka hakata rääkima, aga ma näen, et keegi tähelepanu ei pööra mulle keskmine vanus paneelis on järsult langenud ja neljateistkümnes päevakorrapunkt on nüüd käsil. vabandan nende kolleegidest, kes tulid kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti jaoks siia NSA järelmeetmed, vabandan nende eest, sest kuulamine venis pikemaks, tegemist oli väga tundliku teemaga, me pidime selle lõpule viima. vabandan siis kõikide kolleegide ees, kes jäid ilma kolmeteistkümnendast päevakorrapunktist meil on nüüd väga tore päevakorrapunkt, neljateistkümnes, mis äh, on seotud Euroopa noorteüritusega, ma selgitan nendele kolleegidele, kes Mm, ei ole seda varem kuulnud, millega on tegemist. maikuus äh, osales kuus tuhat noort Euroopa noorteüritusel, kus nad arutasid parema Euroopa ideid äh, Strasbourgis. Mm, esitati üle kuue tuhande idee uutele äh, parlamendisaadikutele ja tänane kuulamine on osa järelmeetmetest pärast seda edukat üritust. Ähm, siin on välja valitud noored, kes osalesid noorteüritusel. Nad osalevad seitsme komisjoni töös, meie oleme üks nendest komisjonidest ja nad esitavad meile oma konkreetsed ideed. kuid eesmärgiks ei ole mitte ainult nende ideed ära kuulata, vaid et need ideed on seotud ka meie poliitikavaldkondade ja pädevusega, nii et me kavatseme nendele ideedele ka vastata. palun, komisjoni liikmed, olge valmis noortele vastama. anname neile poliitilist tagasisidet. ajapiirangute tõttu ja lähtuvalt sellest innovatiivsest töömeetodist on meil kiire mõtetevahetus pärast seda, kui noored on oma ettekanded ära teinud. meil on üks kuni kaks minutit ideede ja vastuste jaoks, ma näen siin juba probleeme. meil on digitaaltehnoloogia, ränne, diskrimineerimise vastane võitlus, tegemist on meid väga hu-, meie jaoks väga huvitavate teemadega kohtumise, kohtumiste ajal, mis teil on olnud, on äh, kodanikel olnud võimalus jälgida arutelusid ka ähm, internetis, sotsiaalmeedias, kasutades hashtag'i iHearings. kui te tahate seda hashtag'i kasutada, kas äh, kõik on väga unised neljapäevase päeva tõttu? üks kolleeg noogutab. ausalt öeldes ma lihtsalt lugesin ette oma märkmeid äh, aga ma nüüd ei loe need enam. Äh, Anton annab mulle need äh, märkused ette, mina loen need ette. aga noored hakkavad arvama niimoodi, et tema on minu ülemus, nii et ma enam ei loe. Äh, neljapäev on kojusõidupäev parlamendisaadikute jaoks, nad on juba väsinud pärast pikka nädalat kuid äh, seda üritust kantakse ka internetis äh, üle, sellepärast äh, selgitasin põhjalikumalt. kui kolleegid tahavad seda hashtag'i kasutada, mina teen seda samuti oma telefonis, siis saate astuda kontakti noorte inimestega, tegelikult see ei ole ainult noorte inimeste asi, hashtag'i. nii et palun kasutage seda hashtag'i ja meil on ka mm, ekraanil Twitter, Twitteri arutelu ülekanne. me peame midagi huvitavat nüüd ütlema, muidu see on lihtsalt piinlik, mis seal kirjas on. palun ärge vedage meid alt, vaatan personali poole, vaatan parlamendisaadikute poole, palun öelge midagi huvitavat. Anton sunnib mind edasi liikuma, sest äh, kaldusin teemast kõrvale nagu ikka. ma tutvustan noori, kes siin täna on. mul on väga hea meel neid esitleda. Stefan Jaanke, kes on Erasmuse tudengite võrgustiku president, me oleme ka varem kohtunud. siis Osiris Huppel, esimees vabandab äh, häälduse eest Äh, projektikoordinaator Inspe äh, House of Youth'is, mis on äh, regionaalne organisatsioon Hollandis ja Aleksandr Klutška, kes on AEG Euroopa, Euroopa Tudengite Foorumi asepresident ja välissuhete direktor ning ähm, Euroopa Rahvusvahelise Liikumise juhatuse liige. Teil on rohkem tiitleid kui meil siin, see on muidugi väga hea see oli siis sissejuhatus ja nüüd äh, läheme edasi esimese teema juurde, mis on digitaaltehnoloogia. nii et kutsun üles Stefanit ja Osirist oma ideid esitlema, äh, kaks minutit igaühele ning äh, parlamendisaadikud vastavad siis teie ideedele. samal ajal kasutame hashtag'i ja kanname arutelu üle ka internetis. kas niimoodi peab see käima, jah? kas kõik said aru? jah, ma hakkan ka juba aru saama. ja nüüd siis palun, annan teile sõna, esitage oma ideid ja siis vastame. aitäh, enne kui alustame ideedega, öeldi meile, et libekomisjon on see, kus tuleb kõige vähemalt viit te osalete kõige rohkem Twitteris, nii et meil on suured ootused äh, Twitteri osas. mina olen Stefan, esitlen ühte oma ideedest, te lugesite pealkirja, selle ürituse pealkirja, kuid meie oleme siin selleks, et esitleda oma ideid, mida on arutatud ja üks nendest ideedest on sissejuhatus Euroopa põhiõiguste konventsiooni ja, ja digitaalõiguste konventsiooni. ja ma selgitan teile, miks seda ideed on palju arutatud Euroopa Euroopa noorteüritusel ja miks mind valiti siia seda ideed esitlema. nagu me oleme näinud, siis Euroopa Parlamendi valimiste äh, osalus vähenes ja kõik arutavad, kuidas rohkem olla seotud noorte inimestega, kaasatada neid valimistesse ja korraldada kodanikevahelist dialoogi. kõik on nõus sellega, et dialoogi, digitaalseid tehnoloogiaid tuleks kasutada rohkem, sellega on kõik ühel nõul, kuid äh, digitaaltehnoloogiate kasutamine poliitikas, selleks, et noori kaasata, selleks on vaja kohta, kus noored tunnevad ennast turvaliselt internetis, et oma ideid jagada ja hääletada, sellepärast teen ettepaneku äh, koostada põhiõiguste konventsioon küberruumi jaoks Euroopas. see konventsioon peaks hõlmama ka teatud määral kohustusi, et et eh, noored saaksid teha seda, mida nad teevad oma igapäevaelus. noored kasvasid üles internetiga nüüd, nii et eh, nad saavad ühe klikiga eh, astuda kontakti oma perekonna, sõpradega, näitlejate, lemmikmuusikutega, nad saavad kõike teha internetis, ostelda või suhelda sõpradega. me peaksime looma sellise harta selleks, et luua raamistik, ja niimoodi oleks see ka poliitika ainult ühe hiireklikki kaugusel. järgmiseks saab sõna äh, Osiris. aitäh, minu ettepanek on teha käsiraamat äh, Euroopa andmekaitse äh, regulatsiooni kohta, mida oleks lihtne lugeda ja mis oleks lihtsalt kättesaadav. paljud noored ei ole teadlikud oma õigustest andmekaitse vallas, näiteks õigus unustusele, ligipääs andmetele, kuid seda e, infot on vaja selleks, et ennast kaitsta, eriti just praegusel ajastul, eriti praegusel digitaalajastul on see väga oluline meil on väga raske raske, ähm, me püüdleme alati suuremate õiguste poole, meil on need õigused nüüd olemas, kuid selleks, et neid kasutada, peame neist olema teadlikud, meil peaks olema käsiraamat selleks, et noored oleksid oma õigustest teadlikud, et tehke see käsiraamat lihtsasti kasutatavaks, kättesaadavaks ja arusaadavaks. uskuge mind, see on vajalik. teiseks, Äh, mõelge ka selle käsiraamatu levitamisele, see on noorteorganisatsioonidele väga oluline ja ma kinnitan teile, et noorteorganisatsioonid on valmis teid aitama selle käsiraamatu levitamiseks, aitäh! Well, that was excellent. Um, thank you. So... see oli küll suurepärane. Need olid need mõtted, millele me soovime saada parlamendiliikmete vastust. kõigepealt Juan Fernando Lopez, kes soovib vastata. ja viimane oli tõesti väga huvitav, see käsiraamat, nii et äh, Birgit ja Juan Fernando, kes siis räägib lühidalt, poolteist minutit pean teile aega andma, sest te peate sellest nüüd ka kinni pidama, kuna esitlejad pidasid ka, nii et kõigepealt Birgit Sipper ma ei tea, kas mu kolleeg on kaduma läinud, aga ma siiski üritan küsimustele vastata. küsimus, mis puudutab hästi mõistetavat äh, juhendit, see on see, mida, mille eest ka kodanikud siin, äh, vabandust, liikmed siin kojas oleksid õnnelikud, sest andmekaitsepakett, mis on esitatud, on väga kompleksne. aga praegusel hetkel ei ole selle paketi läbivaatamist lõpetatud, nii et meil on parlamendi seisukoht andmekaitsepaketis, aga meil ei ole mitte mingit otsust äh, nõukogus, nii et liikmesriigid venitavad. sellegipoolest olen nõus, et väga tähtsates küsimustes, nagu näiteks õigus olla unustatud või nõusoleku menetlus, et on teatud andmed, mille kasutamiseks peab andma loa, et nende osas on meil vaja rohkem teadmisi, nii et ma oleks õnnelik, kui me saaksime siin tõesti üksikasjalikumalt äh, and-, äh, kogemusi vahetada, et noored inimesed teaksid äh, oma õigusi ja et mis saab siis, kui mõni ettevõte kasutab e-kirja teenuseid äh, või ka sotsiaalseid võrke andmete kogumiseks, et noored teaksid, mis nende andmetega just, et nii et me tõesti peaksime looma midagi, millega seda olukorda parandada, see oleks väga hea, kui noortel oleks selline infomaterjal. veel üks lause, ma mäletan, et mõned aastad tagasi meie organisatsioonid tegid nii-öelda koomiksi äh, selle kohta, kuidas äh, andmeid kaitsta, nüüd võiks kasutada Youtube'i või midagi sarnast ja ma arvan, et me peaksime mõtlema, kuidas seda kõike teha veel enne, kui paketi üle lõplikult otsustatakse. Birgit ja jällegi see juhise või käsiraamatu roll, et ähm, see on jällegi, vajab ettevalmistamist. okei okay., next is Mr Pavel. härra Pavel. Thank you, I will try to be. aitäh üritan vähem kui minutiga hakkama saada. tahan teile rääkida projektist, mis on minu koduriigis Rumeenias, selle mõtte sain Argentiinast. tahan teha veebilehe selleks, et tõlkida neid keerulisi asju, mida me arutame, et neid tõlkida noortele inimestele, selleks et nad saaksid hääletada nende üle, enne kui meie hääletame nii et poliitikud teaksid, mis on noore põlvkonna arvamus erinevate küsimuste kohta, mille üle me otsuseid vastu võtame ja mis mõjutavad nende elusid, nii et äh, ma kutsuksin teid üles, et selline platvorm töötataks välja ja et me saaksime seda kõike siis ka teie jaoks äh, tõlkida ja ka noore põlvkonna jaoks. ehk et teie tehke platvorm ja meie tõlgime siis Thanks, Mr Pavel um.... aitäh, härra Pavel. Teresa eh,. Si puedo hablar en español o? ma võin hispaania keeles rääkida, eks ju, küsib kõneleja. jah, aitäh. kõigepealt suur tänu tulemast. mina tahaksin teada, kuidas teie ehk siis noored inimesed, äh, hindate oma organisatsioonis seda küsimust, mille üle meie oleme juba aastaid äh, arutelusid pidanud ja viimasel ajal üha rohkem, nimelt äh, julgeoleku ja vabaduse vaheline tasakaal. kui noored inimesed räägivad andmete kaitsest, siis meie üritame leida lahendust andmekaitse kohta, näiteks äh, reisijainfo kogumine. Äh, need on ju küsimused, mis peaksid puudutama ka noori, ma tahaksin teada, mis on noorte arvamus, ühelt poolt terrorismivastane võitlus ühelt poolt, aga andmekaitse teiselt poolt ja sinna juurde veel vabaduse küsimus, kas äh, kardetakse pigem vabaduse või julgeoleku pärast et kuhu teie selle raskuskeskme panete, et tahan teada, mida siis arv-, arvavad noored ja küsin seda inimestelt, kes on kontaktis noortega. mina olen isiklikult äh, olnud terrorismiga äh, seotud ja tahan teada, mida teie arvate. aitäh, Theresa, kuidas te vastate sellele, mida te kuulsite? jah, esimesed kaks vastust olid äh, käsiraamatule ja kui ma nüüd üritan seda äh, vabaduse julgeoleku küsimust arutada, ma arvan, et kui rääkida tänapäeva noorte inimestega, siis põhimõtteliselt ei usaldata julgeolekut ja seda sellepärast, et on olnud väga suuri probleeme nagu NSA skandaal ja see on noorte jaoks midagi, mille puhul noored ütlevad, nojah, et andmed on nagunii avalikud ja kõik loevad nagunii, mida nad teevad, sellepärast on tähtis, et tehtaks midagi, mille puhul võib olla kindel, et andmed on kaitstud. ja nüüd tulles selle käsiraamatu juurde, siis noortel on tõesti vaja saada usaldust ka selle kohta, mida nende andmetega on tehtud, isegi kui inimesed surfavad internetis, nad ju teavad täpselt, kuidas seda kõike kasutada, aga mis puudutab andmeid, siis tegelikult ei tea mitte keegi, kus seda salvestatakse, mida nendega tehakse ja nii edasi. nii et meil on vaja rohkem läbipaistvust selleks, et noorte usaldus võita. aitäh küsimuste eest! olen täiesti nõus sellega, mida kolleeg just äsja ütles selleks, et läbipaistvust suurendada, on vaja teha koostööd noorteorganisatsioonidega. noorteorganisatsioonidel on äh, selline ülesehitus, et nad saavad tõesti esindada väga suurt osa noori ja nad teevad seda tihti mitteametlikult ja nii, nagu noortel on kombeks. nii et ma üritan noorteorganisatsioone kasut-, üritan teha reklaami sellele, et noorte informatsiooni loo-, kogumises kasutatakse just noorte organisatsioone, sest nemad jõuavad väga paljude inimesteni ja me tegelikult ootame teilt ka juhised selle kohta, et kuidas seda kõige paremini läbi viia. aitäh, järgmine voor, migratsioon. Stefan mõte kolm, mis puudutab põgenike ja sisserändajate vastuvõtmist ja integreerimist. jah, aitäh, härra esimees. minu mõte puudutab noorte, vabandust, migrantide vastuvõtmist ja integreerimist, tegemist on tõesti väga suure küsimusega praegusel hetkel, me teame, et Pariisis toimusid terrorirünnakud ja tegemist on väga tundliku küsimusega. mina tahaksin tulla selle juurde, mida räägiti Euroopa noorteüritusel. jah, tõesti, meil on rohkem äh, vaja äh, meil on rohkem sisserändajaid ja tegelikult noored on äh, sallivamad. minu ettepanekul on kaks külge. kõigepealt, et me peaksime põgenikke paremini jagama erinevate liikmesriikide vahel selleks, et kõik vastutaksid ühtemoodi. ja teine asi, mis on isegi tähtsam nimelt programm, mida ma kohe teile selgitan, programm, millega kohalikke omavalitsusi rohkem motiveeritakse tegema tööd lõimimise alal. selgitan. meil on tõesti väga palju konflikte kogu Euroopas ja noored teavad, et äh, Euroopa on turvaline koda ja me sõltume väga palju sisserändajatest, noored seda tihti ei tea jah, praegusel hetkel on väga palju arutelusi lõimimise üle ja selle üle, et kas äh, sisserändajad on valmis meie kultuuri vastu võtma, sellepärast ma olen nüüd ka siin, see selleks, et teile esitada programmi, programmi, millega kohalikke omavalitsusi toetatakse ja antakse kohalikele omavalitsustele stiimuleid toetamaks sisserändajaid, eriti just äh, nendes kohalikes omavalitsustes siis, kus on väga palju sisserändajaid, et nad õpetaksid sisserändajatele äh, keelt ja aitaksid meil kodusid leida ja nii edasi, aga mis on nüüd uus minu programmi puhul, on see, et kohalikke omavalitsusi peaks äh, äh, stimuleerima, et nad rohkem kodanikele annaksid infot äh, sisserändajatest tulenevast kasust ja sellest äh, äh kultuurilisest mitmekesisusest, mis nad endaga kaasa toovad, nii et ma arvan, et see oleks väga tähtis selleks, et parandada sisserändajate põgenike olukorda, aga teiselt poolt ka äh, hoolitseks selle eest, et kodanikud kohapeal saaksid aru, mis see sisseränne endast kujutab. aitäh, Stefan ja Aleksandra esitleb nüüd mõtet neli, milleks on Euroopa Liidu piirid. aitäh. lähtudes noorteürituste tulemustest ja noorte kogemustest, on noorteorganisatsioonidelt täiesti selge, et meil on vaja viisarežiimi noorte jaoks lihtsustada. just noorte jaoks väljaspoolt Euroopa Liitu, just naabruspoliitika programmides osalevates riikides. ja ettepanek on, et meil oleks viieaastane Euroopa Liidu viisa mitte ainult tudengitele kolmandatest riikidest, vaid ka noortele nendest riikidest, kes tahavad tulla siia koolitusele, õppima või ükskõik mida tegema, mis aitab meil ennast edasi arendada. ma usun, et noorte jaoks peaks olema palju lihtsam viisa saamine, on tähtis, et äh, viisalõivusid alandataks noorte jaoks, see on noorte jaoks probleemiks ja peale selle tuleks ka bürokraatlikke protsesse lihtsamaks äh, muuta, sest see, mida siiamaani on tehtud, on öeldud see, on see, et äh, inimesed ütlevad, et nad tahaksid tulla, aga samal ajal viisataotlus lükatakse tagasi või viisa saadakse liiga hilja. me oleme tõesti tuhandeid kordi seda kogenud ja viisa peaks tagama veel ka selle, et kui noored tulevad Euroopa Liitu selleks, et uusi kogemusi omandada, et nad saaksid tõesti Euroopa Liidu liikmesriikides ka kogu Euroopa Liidu sees vabalt liikuda. liikuvus on väga tähtis selleks, et kultuuridevahelist koostööd parandada ja arendada ka kultuuridevahelist dialoogi, see on tõesti ka väga hea võimalus äh, meelitada noori andekaid inimesi Euroopa Liitu, selleks et näidata neile, mis meil siin on. tean, mida te olete viisadirektiivi osas ära teinud ja me hindame seda väga, tahan teid tänada selle eest ja tahaksin teilt küsida ka paljude noorteorganisatsioonide nimel, Eh, või paluda teilt noorteorganisatsioonide nimel, et te jätkaksite seda tööd, me olime väga pettunud nõukogu detsembrikuus tehtud otsuse üle, nii et seepärast tõesti palun, palun, palun, see on tõesti noorte palve teile, eh, töötage viisalihtsustusrežiimi nimel, aitäh, Aleksandra, sinust võib saada parlamendiliige, sa ei hoidnud üldse oma ajast kinni, tõesti, sina oled see, kellest äh, Äh, saab parlamendiliige, nii et ootused on suured, nii et nüüd äh, vastused äh, parlamendiliikmetelt Elli Schein. jah, aitäh. ta valetab muide, me alati ületame kõneaega, nii et ära muretse. suur tänu teie mõtete eest, panuse eest, see on väga tähtis. ma olen Stefaniga täiesti nõus sa tead, mis juhtus Pariisis ja see ei puudutanud tegelikult rännet, tegemist oli prantslastega. nii et tegemist on kultuurilise küsimusega, me peaksime vältima kultuuride vahelist konflikti. mina olen pärit Itaaliast. me teame väga hästi, mida tähendab äh, olla silmitsi humanitaarkriisiga Vahemerest on saanud Euroopa surnuaed. meie peame, meie oleme tõesti vastandatud selle ühise surnuaiaga ja see surnuaed tuleneb meie ühisest varjupaigapoliitikast ja just sellepärast me üritamegi võidelda just siin komisjonis tugeva poliitika eest, mis toimiks paremini kui see praegune, mis meil olemas on. sest see ilmselgelt ei tööta. selleks, et seda teha, tuleb meil ühelt poolt selle humanitaarkriisiga tegeleda, meil on moraalne ja ka õiguslik kohustus vastata äh, nende inimeste palvetele, kes põgenevad diskrimineerimise eest, aga teiselt poolt on meil vaja ka uusi õiguslikke teid vaja luua sisserändajate jaoks. tean, et aeg on otsas, seepärast võtan kokku, ma tõesti loodan, et äh, koolid on meie lootusallikaks minul oli võimalus äh, üles kasvada üheksakümnendatel aastatel väga paljude noortega Ida-Euroopast ja ja see oli suurepärane, et me saime üheskoos äh, üles kasvada, ilma et meil oleks vahet tehtud ja see on tegelikult ainus võimalus tagada integratsiooni Euroopas, aitäh, Heli! Need on rahvasaadikud, kes teavad täpselt, Äh, kellel on ka tõesti selle valdkonna taust, mõned teist on ajakirjanikud ja siis üks inimene, kes kohe tõesti asju väga hästi teab, on Cecilia Wikström. aitäh! aitäh, ma ei tea, kas ma peaksin teid siin äh, tervitama rootsi või itaalia, inglise keeles, härra Jonke siin on äh, kuus Euroopa Liidu liikmesriiki, mis võtavad vastu kaheksakümmend protsenti varjupaiga taotlejatest, see tähendab seda, et teised riigid peaksid rohkem tegema. on aga väga raske seda solidaarsust seadustega paika panna, see peab siis, seda peab kuidagi teistmoodi tegema, oleme tõesti üritanud seaduste kaudu, aga see ei olnud võimalik. see, mida te välja pakkusite, et õigused tuleks jagada varjupaiga taotlejaid, jah, me tõesti oleme selle kallal tööd tegemas ühine Euroopa varjupaigasüsteem, mina olin raportöör Dublini määruse osas ja see võeti vastu ja see rakendus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuus. meil on nüüd vaja teha järgmine varjupaigapoliitika samm, ehk et meil tuleb luua legaalsed ja turvalised teed Euroopasse. ja teie ettepanekud stiimulite kohta kohalikel omavalitsustel või ka riikidel on minu arvates tõesti väga head me peaksime rohkem kasutama präänikuid ja vähem piitsahoope. nii et tõesti, ma olen teiega täiesti nõus. proua Klutška. olen teiega täiesti nõus, et see, me oleme ka väga pettunud nõukogu vastusele viisarežiimi kohta. ma olen raportöör, mis puudutab no, tudengeid ja uurijaid ja tõesti see teie ettepanek on juba raportis kirjas, nii et see, mida teie saate, on nüüd tõesti avaldada suurelt nõukogule, et nad selle vastu võtaksid, see oleks suurepärane. noorte ja uurijate ja tudengite ja uurijate vaba liikumine on olnud üks minu raporti nurgakivisid ja ma ei ole siin mitte ainult tudengite ja noorte ja tudengite eest võidelnud ja uurijate eest, vaid ka selle eest, et pered saaksid liikuda vabalt. see on üks üks paremaid äh, äh, näiteid selle kohta, kuidas Euroopa on mitmekesisus ühendatud. ma tean, et aeg on otsas, aga ma arvan, et räägime hiljem lihtsalt nelja silma all edasi. Really nice... no need, tõesti see formaat, kiirkuulamise formaat on väga tore, eriti kui kõnest kinni peetakse. järgmisena Ignacio Correio, palun, Correio. aitäh, härra esimees minu arvates on väga suurepärane seda arvamuste vahetust pidada, sest me oleks nagu ühel poolel. me, me tõesti ei saa öelda, et me räägiksime erinevast perspektiivist, ma olen kolmekümne ühe aastane. jah, kas sa üritad nüüd öelda, et sa oled noor või sekkab esimees, jah. jah, jätka, jätka, jah, ma annan sulle natuke rohkem kõneaega. see Teie ettepanek on täpselt see, mille üle ka mina olen mõelnud, äh, kui mõtlen piiride maailma ja sisserändajate üle. ma sündisin kaheksakümne neljandal aastal ja minu ajal kasvasin üles mõttega, et maailm on meie kõigi jaoks ja see töö, mida ma siin teen, on see, et et me jagame ülesandeid kogu maailma inimeste vahel, neid tuleb tõesti oleme vastandatud äh, natsionalismiga ja meie jaoks, kes me oleme uues põlvkonnas üles kasvanud, on see täiesti võõras, me ei saa sellest aru. nii et ma olen täiesti nõus teie ettepanekuga selle kohta, et sisserändajaid tuleks võrdselt jagada, see on töö ja siis see töö, mida kohalikud omavalitsused saaksid teha lõimimistöös, see on ka väga hea ja otse loomulikult me peaksime ka leidma lihtsamaid teid, äh, kuidas viisasid anda noortele ja tagada noorte liikuvust. ühiskond on väga palju muutunud ja meie ei ole veel valmis. parlament arvatavasti töötab selle nimel, aga me kohe kindlasti ei ole tegelikult veel valmis vastanduma selle maailmaga, mis on muutunud. Thanks, Ignacio. suur aitäh, Ignacio. niisiis, ma tahtsin nüüd midagi ütelda, aga, aga võib-olla mitte siiski jah, jah, ka mina alustasin parlamendis sinu vanuselt, aga see selleks. aga palun nüüd reageeringud. jah, teen hästi lühidalt. nii palju äh, häid asju on öeldud siin ja hea näha, et me jagame oma arvamusi. tahaksin rõhutada ühte asja, mis mu kolleeg Aleksandr ütles viisadirektiivi. jah, me teame, et parlament kiitis selle suure enamusega heaks ja ma usun, et suur osa inimesi, kes siin saalis viibivad, ka toetavad seda direktiivi. aga üks kolleegidest ka ütles seda, äh, me peaksime üles kutsuma liikmesriike ka oma osa tegema ja nõukogus selle heaks kiitma. sellepärast, et äh, tegelikult äh, parlament saab ju selle küll heaks kiita, aga kõik teid on valinud teie valijaskond liikmesriikides, nii palun tehke koos meiega, palun tehke koos meiega tööd, ärge laske äh, nõukogul seda direktiivi lahjendada. praeguseks see, mis nõukogu heaks kiidab, ei ole see, mida me tahtsime ja see ei vasta ka sellele, mis te kaks tuhat neliteist parlamendis heaks kiitsite, nii et palun tehkem koostööd siin ning äh, toogem sisse ka noorte ideed, mis meie oleme mm, esile toonud ning veengem liikmesriike ka oma osa täitma ning äh, veengem neid, et nad äh, võtaksid ka osa meie muudatusi arvesse. jah, vabandan meil oli veel kaks äh, saadikut, kes tahtsid kiirelt osaleda, ma vabandan. Anna Gomes ja Enrico. ma tõesti vabandan, vaatasin vale lehekülge. Anna ja siis Aleksandra pärast saad sina sõna. Stefan uh,, you said that we need. jah Te ütlesite, et me peame aitama sisserändajatel meie kultuuriga kohaneda, ma saan aru, mis sa ütled. aga kas me ka ei peaks äh, õppima sallivust, kas me peaks õppima elama mitmekultuurilises maailmas? näiteks kui me näeme ksenofoobiat, äh, antisemitismi, islamivastasust, kas me ei peaks sellisel juhul ka austust üles näitama Äh, selle vastu, mis on äh, näiteks äh, moslemite jaoks väga püha. meil on ju vaja ka moslemite toetust võitluses äärmuslikkuse ning terrorismi vastu, sellepärast et nemad on peamised terrorismi ohvrid praegu. tahaksin teie arvamust ka selle kohta kuulda. aitäh ja Ulrika Lõnatšik, palun. jah, aitäh. aitäh nende heade mõtete eest ja kommenteeriksin mõningaid aga esmalt ütleksin, et ma hindan väga seda tööd, mis te olete teinud. mina olen parlamendi asepresident, viimasel juhatuse koosolekul me otsustasime, et kaks tuhat kuusteist mais toimub järgmine selline kohtumine. loodetavasti äh, teised samasugused äh, järgnevad teile, võib-olla ise osalete seal, aga nüüd see parlament on väga kindlakäeline olnud kahjuks, aga nõukogu liikmesriigid, siseministrid ei taha ühist Euroopa äh, varjupaiga ja rändepoliitikat, meil on mõlemat vaja ju. selleks, et me suudaksime jagada ära varjupaiga taotlejad kõikjal Euroopas. osad liigid võtavad rohkem varjupaiga taotlejad vastu kui teised ning kõik sõltub ka sellest, mis keeli varjupaiga taotlejad räägivad ja nii edasi, aga seda saaks teha. ja omavalitsused ja see, mis te nende kohta ütlesite, võib-olla mida komisjon saaks teha, meil on avatud koordinatsioonimeetod selleks, et häid tavasid vahetada um, omavalitsuste vahel, osad ju teevad äh, toredaid asju, aga sellest ei teata väga palju, muidugi on erinevaid organisatsioone, äh, linnade organisatsioon, liit Saksamaal ja äh, Äh, jah, aga, ja viisaküsimus nõustun täiesti ning äh, Kosovo näiteks on ainus riik äh, Lääne-Balkanil, kelle kodanikud ei tohi reisida isegi mitte kolme kuu vältel Euroopa Liidus. ning see jällegi loob sellist Euroopa vastust õhkkonda parlament toetab väga sellist viisapoliitikat. Mm, aga üks asi, mida meil oleks vaja Euroopas, on see, et isegi nooremad inimesed kui teie, näiteks eh, keskkooliõpilased, kuusteist kuni kaheksateist aastased, tuleksid kas või nädalaks Brüsselisse, külastaksid Euroopa institutsioone äh, ja avastaksid siis, mida ühine Euroopa tähendab, nii et äh, kõik need negatiivsed asjad jääksid kõrvale, et Euroopa Liit on bürokraatia ja nii edasi, ei, aga kõik peaksid siia tulema ja saama positiivseteks eurooplasteks, tahaksin ka teie arvamust selle kohta. aitäh, Ulrike Aleksandra! palun! suur aitäh, jah, teen ka lühidalt, sellepärast et palju on juba ära öeldud, aga jah esmalt tunnen head meelt selle üle, nagu ka Stefan ütles, et me jagame oma arvamusi, ma ei pea hakkama teid veenma meie mõtete õigsuses, sellepärast et te jagate neid. mis puudutab lobitööd, seoses nõukogu otsuse muutmisega, siis võin ütelda, et LGTB organisatsioonid äh, äh, on äh, kontakti võtnud, saatnud kirju ministeeriumidesse, võitlevad selle nimel ja aga meil on ka teid siin selles võitluses vaja, sellepärast et nii palju ka mina ei usu äh, kodanikuühiskonna äh, suutlikkusse ja noorteorganisatsioonidesse, me üksinda ei saa seda teha, sellepärast ilma teieta me seda kõike ei suuda. nii et ma loodan, et me saame rohkem äh, koostööd arendada neis küsimustes. suur aitäh! jah, aitäh! meile meeldivad teie mõtted äh, täna, aga homme võib juhtuda, et äh, keegi on ka teie mõtete vastu, nii et selline poliitiline kogemus on vajalik ja teil peab olema jõudu ka sellega tegeleda, nagu ka meilgi siin kojas. nüüd äh, kolmas ideede voor, jälle väga huvitav ja keskne meie töös, diskrimineerimine ja mõtteviis või Siiris. nii et see mõtteviis, palun <laughs> minu ettepanekuks on see, et Euroopa Liit peaks sõltumatu äh, ombudsmani nimetama noorte õiguste jaoks. me teame äh, et diskrimineerimist endiselt on Euroopas ning Euroopa Liit peab selle vastu võitlema ja teeb seda ja eriti siis, kui tegemist on haavatavate rühmade kaitsmisega. ma tahaksin tõsta teadlikkust ja välja tuua selle, et noored, ütleme kuni kolmekümnenda eluaastani, ma vabandan väga, teie jääte sellest paadist nüüd välja, pöördutakse saalis oli poole, aga, aga seda rühma diskrimineeritakse paljudes riikides on lasteombudsmanid, aga nemad muidugi tegelevad riigisiseste laste õigustega. Euroopa ombudsman peaks aga muidugi Euroopa tasandil äh, nende küsimustega tegelema. regulaarselt Euroopa tasandi poliitikaid kiidetakse heaks ja need poliitikad puudutavad noorte kaitset äh, ja muud, aga miks mitte siis ka noorte jaoks ombudsman nimetada ja muidugi eh, tuleks arutada, milline peaks olema täpselt selle ombudsmani mandaat, aga mul on ka mõningaid ettepanekuid selle kohta. esiteks, ta peaks eh, tõstma teadlikkust noorte õigustest, teiseks peaks edendama noorte õigusi, kolmandaks peaks kaardistama ja välja tooma erinevad väljakutsed ning diskrimineerivad tavad ja neljandaks peaks teile raporteerima, teie ees raporteerima. aitäh! Thank you very much and then Alexandra is going to do aitäh, Aleksandra räägib kuuendast mõttest vaenu ja rassismi vastane võitlus. palun. jah, aitäh, head parlamendiliikmed, nagu öeldud, üks viimaseid teemasid, mida arutati noorte äh, kohtumisel oli rassismi ja vaenuvastane võitlus ning arutelude põhjal tahaksin ütelda järgmist. ma usun, et vaenu õhutavad kõned ja sellest tulenevad kuriteod ükskõik millise, milliste inimrühmade vastu peaksid olema karistatavad kõigis liikmesriikides. ma usun, et Euroopa Parlament peaks liikmesriikidele rohkem survet avaldama, nii et liikmesriigid vastavalt ka oma õigussüsteemi kohaldaksid praegu tihtilugu, kui me vaenu õhutavatele kõnedele viitame, siis räägitakse mõningates liikmesriikides ainult ksenofoobiast ja rassismist, aga kaheteistkümnes liikmesriigis näiteks ei viidatud teistele haavatavatele rühmadele, nagu näiteks LGTB äh, inimestele ja seda tuleks teha, sellepärast et äh, mõned aastad tagasi kiideti heaks seadusandlus, millega kaitstakse haavatavaid rühmasid ning äh, vastavalt nende kultuuri taustale siis ka sellega tuleks arvestada. samuti tuleks koguda andmeid rikkumiste kohta, mis tulenevad vaenust, tihti andmeid ei koguda, tihtilugu juhtumid jäävad raporteerimata, sellepärast et on hirm, sellepärast et ei ole päris selge, mis on vaenul põhinev kuritegu või vaenu õhutav kõne. ma usun, et kõik Euroopa kodanikud äh, peaksid olema võrdselt kaitstud, neil peaksid olema võrdsed õigused ja sellest tulenevalt tahaksin teid üles kutsuda tõesti sellise seaduse kallal töötamist ja palun avaldage ka liikmesriikidele survet. jah, aitäh, ma vaatasin oma Twitteri eh, lehekülge, ega siin palju ei ole. aga raske on juhtida, vaatan ka Anna oma, Anna oma on väga hea. keerukas on siin mitut ülesannet eh, korraga teha ja palun. aitäh, mina tahaksin vastata Annale, sellepärast et tegelikult eh, see on üks selliseid teemasid, millega oleme väga palju tegelenud ning see on ka üks teemasid, eh, mis ka mind ennast eh, isiklikult puudutab, ka mind on diskrimineeritud. ja nõustun paljuga sellest, mis Anna ütles, esmalt oleks vaja ära määrata seda, mida tähendab vaenule õhutamine. samuti tuleks arutelu pidada sõnavabaduse üle. ma usun, et see küsimus on oluline, sellepärast et me peame paika panema selle, milline on sallivuse maksimumtase ning seda me peame tegema parlamendisiseselt, aga me peame seda tegema ka väljaspool parlamenti. seda sellepärast, et praegu ei ole ühtset äh, arusaama sellest ja tundub, et lihtsalt austus teiste vastu on kaduma minemas, siin seatakse segamini sõnavabadusega, nii et oluline oleks hakata selle küsimusega tegelema, tegeleda. ja ma saan aru, et äh, see sõltub muidugi ka sotsiaalsest äh, päritolu sellest, milliste teemadega me tegeleme, nii et me peaksime väga ettevaatlikult seda teemat käsitlema. me peaksime eelkõige Ehm, ehm, vaatlema seda, kui vaenule õhutamine viib vägivallani, eh, vägivallani kõige nõrgemate vastu, kes ei suuda ennast ise kaitsta. enesekaitsmine ei tähenda mitte ainult eh, musklitega enda kaitsmist, vaid see tähendab samuti juriidilist kaitset, kuid see tähendab ka kultuuriliselt, sellepärast et tihti inimesed ei tea, millised nende õigused on ning äh, mida meie siis saame teha, paljud äh, argumendid, äh, paljud asjad on juba meie töös sees siin parlamendis, kahes direktiivis. ja ka nendega tuleks arvestada. tuleks vaadata, kuidas liikmesriikides sellega on, kõik liikides, liikmesriikides neid ei kohaldata ühtlaselt, meil on diskrimineerimisvastane direktiiv, mis on veel blokeeritud ja me peame väga palju veel neis küsimustes edasi töötama. ma tahaksin no ütelda, et me peaksime tõesti koos äh, töötama ja seda näiteks teadlikkuse tõstetamisel. me peaksime teadlikkust tõstma noorte seas, koolides äh, ja selles osas, äh, kuidas kasutada teadlikult informaatikavahendeid me peame kaasama kõik koolitusprogrammidesse ning seejärel peaksime ka üldisi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid läbi viia ning lõpetuseks kultuuride vahelise aspekti kohta. meil on olemas võrgustik ja selle võrgustiku raames kasutatakse kultuuride vahelist dialoogi äh, integratsioonivahendina. suur aitäh! suur aitäh! tahaksin ütelda, et meil on ka rassismivastane intergrupp. ja meil on ka LGDB kohta selline rühm olemas nii et äh, me teeme erinevaid asju, aga ma pikendan veel natuke kõnelejate nimekirja kindlasti reeglite vastaselt ühe inimese võrra. Helga Stevens, palun, rahvasaadik. aitäh, härra esimees. kallid noored, kallid kolleegid, reageeriksin mõndadele märkustele. Teie mõtted olid väga huvitavad. see ettepanek, mis puudutas Euroopa ombudsmani, kes kaitseks noorte õigusi. minu arvates on see suurepärane mõte, aga siiski tuleb jalgadega maa peale jääda. kui me saame tõesti noorte jaoks ombudsmani, siis me peaksime siiski olema selline inimene ka, kes tegeleb puuetega inimestega ja nii edasi. ma kardan, et äh, see ei ole ka väga hea mõte, sest siis me hakkame üha enam ja enam inimesi kategoriseerima. ma arvan, et oleks väga tähtis, et meil oleks selline ombudsmani talitus, mis saaks tegeleda kõikide probleemidega, ka nende probleemidega, mis puudutavad diskrimineerimist, sellepärast et diskrimineerimine puudutab tihti puuetega inimesi või ka seksuaalvähemusi või teatud nahavärvi. nii et tegelikult me võiksime lihtsalt tegeleda diskrimineerimise erinevate vormidega ja meil peaks olema lihtsalt üks inimene, kes sellega tegeleb, ei ole nii, et peaks selle jaoks olema erinevad ombudsmanid meil on tegelikult juba Euroopa ombudsman olemas, ükskõik kas mees või naissoost siis, ja tema tööd saaks toetada selle kaudu, et me leiame vahendeid selleks, et ta saaks neid kaebusi uurida ja et need kaebused jõuaks tõesti õigete institutsioonide kätte õigetes riikides. mina arvan, et see on tähtis. tähtis on see, et inimestel oleks võimalik kiiresti teada saada, kelle poole nad pöörduma peavad kui ombudsmani tööd hakatakse siin killustama, siis on kodanike jaoks tegemist suure segadusega. mis puudutab arvamuse vabadust, siis ma saan sellest väga hästi aru, mida te mõtlete ja ma olen täiesti selle vastu, et on võimalik vihakõnedega esineda, sellega ei saa me nõustada. kuid kuidas me saaksime arvamuse vabadust defineerida? kas parlament peaks hakkama paika panema, nagu kolleeg Fernet ütles, et mis on vastuvõetav ja mis mitte ja kes tegelikult paneb paika selle, mis on väärtuslik ja mis mitte. see, mis ühe jaoks on vastuvõetav, ei ole teise jaoks vastuvõetav ja jällegi tegemist on väga keerulise küsimusega. ning sellisel puhul peab igaüks lihtsalt nõustuma teatud põhimõtetega, nagu näiteks äh, sama vaba arvamuse avalduse põhimõte. aga tihti peab siin ka kasutama eh, kainet talupoja mõistust ja kuidas seda tehakse, see tõesti jälle sõltub haridusest ja kasvatusest, et kas sa tead, mis tähendab solidaarsus ja austus teiste vastu või mitte. aga on täiesti ilmselge, et vihakõned kui sellised ei ole meie jaoks vastuvõetavad. ja mis puudutab teie üleskutset äh, et Euroopa Parlament peaks pöörduma rohkemate riikide poole ja rohkem riikidega rääkima, tõesti, me just näiteks rääkisime Ungarist. kui vaadata Euroopa Liidu aluslepingut, siis seal on täiesti selgelt kirjas, et Euroopa Liit osaliselt vastutab ka selle eest, mis toimub liikmesriikides ja parlament saab siin ka üle, oma ülesannet täita, kuid tegelikult on komisjonil mandaat selle ülesande täitmiseks ja kui lepingut ei muudeta, siis ei saa meie mitte midagi ette võtta ja liikmesriigid on need, mis saavad lepingut muuta. parlament võib küll äh, valitsuste poole pöörduda ja paluda, et seda ähm, lepingu muudatust tehtaks, seda me saame küll teha, aga selle jaoks on ka omad menetlused. Need oleks siis minu mõtted, aitäh! suur aitäh, Helga, tundub, et meil saab aeg otsa siin ja me oleme päevakorras ajast üle läinud, nii et palun üks minut hästi kiirelt. ja siis lõplik, viimane minut Ulrikale, kes on ka asepresident ja kes on ka sellega seotud, nii et palun. hästi lühidalt, ühe minutiga. jah, aitäh selle lahkuse eest, ma tahaksin kokku võtta Euroopa Parlamendi reageeringu teie märkustele, muidugi me hindame seda, et te siin viibite ja kogu seda noorte ettevõtmist, aga ma tahaksin nagu kommenteerida kahte aspekti, mis te tõstatasite, esmalt äh, noorsoo äh, küsimuste etendamine läbi ombudsmani. pean ütlema, et üheks tulemuseks Äh, sellele kohutavale kriisi äh, lahendamisel on olnud just nimelt äh, konfliktide suuremine riigi, liikide vahel ja siseselt. see on lõhkunud sotsiaalse mm, koe kõikides liikmesriikides. diskrimineerimist on noorte vastu, vanemate inimeste vastu, kodutute vastu, kaitsetute vastu, puuetega inimeste vastu ja nii edasi ma ei taha lihtsalt äh, seda mõtet äh, maha matta, mis te välja tõite, aga me ei räägi siin mingit ainult konkreetsetest ametikohtadest, vaid üldisest poliitikast ja sellest, miks meil üldse Euroopa Liit on olemas. ja siis muidugi äh, vaenukõned. ma olin libekomisjoni esimees ja ma olen niivõrd palju näinud seda, alati on räägitud sellest, kuivõrd oluline on äh, seadusandlusesse sisse panna vaenu õhutavad kõned ja vaenu õhutav poliitika ja ütelda, et aga see viiks selleni, et Euroopa Parlament hakkab äh, kriminaalõigusega tegelema. siin on tegemist äh, väga tõsiste rikkumistega, me peame vaatama, millised on piirid mis juhul äh, on tegemist sõnavabadusega ja mis juhul mitte, sellepärast et ähm, sõnavabadus mingil juhul ei tähenda alandamist ning vaenu lõhutamist. see peab olema keelust, keelustatud Euroopa seadusega ja see Euroopa seadus peab viima muudatusteni ka liikmesriikide seaduses. aitäh, Ulrika, palun üks minut. jah, teen kiirelt, aitäh. Te näete, et ka osa Euroopa Parlamendist esindab äh, seda mitmekesisust, äh, mis Euroopas on, meil on erineva nahavärviga inimesi, ka puuetega inimesi, äh, LGTB inimesi, mina olen ka LGTB rühma esimees ja üks enamus on aga meil äh, heteroseksuaalsed ja eh, selline on ka ühiskond. aga meil oleks sellist eh, kvalitatiivset direktiivi rakendamist vaja liikmesriikide poolt. kaks tuhat üheksa me toetasime seda, aga endiselt on selliseid juhtumeid, nagu minu koduriigis Austrias oli. kaks noort eh, lepsit visati kohvikust välja, traditsiooniliselt Viini kohvikust, sellepärast et nad suudlesid üksteist nii et kui meil oleks äh, kvalitatiivselt direktiivi üle võetud, oleks kohtusse äh, läinud see asi. nüüd oli küll protest, äh, meeleavaldus ja tõenäoliselt enam kohvikuomanikke kedagi sealt välja visata ei saa niimoodi. aga see näide sellest, et meil oleks vaja sellist direktiivi, nii et mitte kedagi meie mandril ei diskrimineeritaks kõikidel neil põhjustel, miks inimesed leiavad, et teised on ikkagi erinevad ja neil ei peaks olema samu õigusi. aitäh teie toetuse eest! suur aitäh, Ulrika! ma annan sõna veel kahele noorele viimastena, nemad saavad nüüd reageerida saadikute poolt öeldule. head kolleegid, see komisjon tuleb jälle kokku kell kolm ja tõesti täna ka tõlke, ütleb esimees, sellepärast et te olete tõesti oma tööajast üle töötanud ja suur aitäh teile kannatlikkuse eest ning professionaalsuse eest. ja aitäh Ulrikale. ai on olnud uus ka minu jaoks, tahaksin teid kõiki tänada, tõesti suurepärane ettevõtmine, väga distsiplineeritud on see kõik olnud, me oleme saanud reageerida üksteise mõtetele ja see on olnud äärmiselt huvitav ja oluline, ma arvan, et me peaksime tõesti sellega jätkama, see on lihtsalt äh, suurepärane. lõppsõna teile mitte mulle ega saadikutele, Äh, Osiris kõigepealt ja siis Aleksandr Stefan. Osiris, palun. aitäh, aitäh selle eest, et äh, kuulasite mu ettepaneku ära, aga reageerisite sellele. jah, tõesti, oluline on see, kas meil peaks olema ombudsman Euroopa Liidu tasandil, võib-olla oleks meil räägime vaenukõnede ennetamisest või äh, võrdsuse edendamisest, siis käib see läbi hariduse kultuurikomisjonis, näiteks tehti ettepanek viia siis kodanikuõpetus Euroopa Liidu tasandil koolides. ja seda juba tehakse tegelikult äh, ühingutes ja liitudes, äh, erinevates organisatsioonides õpitakse sallivust, Äh, õpitakse teiste kultuuride, seksuaalsete suundumuste ja muu kohta. aga me usume, et kõigil ikkagi ei ole veel juurdepääsu taolistele võimalustele. võib-olla siis äh, lõpetuseks ka kutsuksin teid üles koostööd tegema kultuurikomisjoniga ja võib-olla saaks äh, siis välja töötada ka mõningaid mõtteid Euroopa kodanikuõpetuse jaoks suur aitäh, Stefan, sa ei pea, aga, aga võid. ja, ja ikka, ikka, kui mulle juba sõna antakse. kas näete, ei oleks pidanud viimasena andma seda sõna no.. aga nii ta on. hästi, kolmkümmend sekundit, tahaksin tänada kõiki saadikuid, kes äh, jäid siia veel pärast esimest vooru, meid kuulasid väga kena, liiga tihti meil sellist võimalust ei ole, nii et me loodame, et ka pärast tänast äh, kohtumist, jääte meiega kontakti ja dialoogi ka järgnevate noortega ja tuleb ka uusi noorte kohtumisi. tegemist oli suurepärase sündmusega, kuuesajal inimesel oli võimalik arutada ja õppida teiste kultuuride kohta, tegemist oli ühe sellise kogemusega, mida on vaja jätkata. suur aitäh, et meid siia kutsusite, see oli suureks rõõmuks meile, aitäh! Thank you, on, particularly thank you to the members who stayed and suur aitäh kõikidele liikmetele, kes kohale jäid ja osalesid, see tõesti oli suurepärane, suur aitäh ka kogu personalile!